uh,. Dear colleagues. head kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. palun lubage mul alustada meie tänast kohtumist, võib-olla tulevad lähitulevikus ka mõned teised kolleegid, praegu igatahes peaksime algust tegema. päevakorrapunkt number kolmteist meie päevakorras soovitused Euroopa Komisjonile eh, ja TTIP eh, lepingu läbirääkimisteks. Eh, raporti projekti arutamine, tegemist on omaalgatusliku raportiga nagu te teate, TTIP on vabakaubandusleping, mida praegu arutatakse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. siin on kolm põhilist elementi. kõigepealt siis turgudele ligipääs eh, ning eh, vastastikuse koostöö tihendamine ja parendamine ning rahvusvaheliste standardite loomine. Need on kolm kõige olulisemat teemad, turg, eh, reeglite ühtsustamine ning rahvusvahelised standardid. ning hakkas see peale neljateistkümnendal juulil kaks tuhat neli, tuhat kolmteist, praeguseks hetkel on üheksateist kuud äh, need käinud, kaheksa vooru on toimunud, millest järgmine toimub nüüd äh, aprillis. Äh, esimene, viim-, esimene, viimane toimus veebruari alguses Brüsselis. ITRE palus äh, võimalust koostada omalgatuslik raport, Euroopa Parlamendi soovitused üle Atlandi ülese kaubandusse investeerimislepingu sõlmimiseks. seega on oluline, et me oma arvamuse esitaks. umbes viie minutiga esitan teile enda poolt koostatud ettepaneku meie komisjoni nimel. siis äh, palun ma meie variraportööridelt, et nad äh, võtaksid kolmeks minutiks sõna ning siis saavad äh, kõik asjast huvitatud äh, kolleegid ühe või kaheminutisteks sõnavõttudeks sõna. komisjon nii arvamused ja ettepanekud tulevad samuti ettekandmisele. meil on praktiliselt äh, Äh, tund aega aega, no ütleme viiskümmend minutit arutelu pidamiseks. Ameerika Ühendriigid on meie kõige olulisem kaubanduspartner ning äh, praegu on tegemist kõige suuremate äh, kaubandusläbirääkimistega inimkonna ajaloos. ja see oleks oluline samm äh, võttes arvesse, et praegusel hetkel on meie kaubanduskäive umbes kakssada kakskümmend viis miljardit eh, dollarit, nii et Euroopal on väga palju võita eh, on öeldud, et Euroopa Liidu jaoks on kasu suurem kui Ameerika Ühendriikide jaoks. Eh, see peaks kaasa tooma viie protsendise skp tõusu ehk siis sada miljardit eurot aastas. meil on seda vaja. meil ei ole praegusel hetkel enam kriis, vaid stagnatsioon, mis on äärmiselt ohtlik. kõige suuremad tõkked vabakaubandusele ei ole mitte tollitõkked, mis on ainult väike osa kaubanduskuludest. kõige suuremad tõkked on selles, et meil puuduvad sarnased standardid, meil ei ole sama sertifitseerimissüsteem ning samuti puudub meil sarnane tehniline harmoneerimine. eriti oluline on see VKE-de jaoks. kuidas ära hoida eh, kulukaid dubleerimi-, kulukat dubleerimist, eriti VKE-de jaoks, on äärmiselt tähtis. lubage öelda, et alternatiiv on see, et me võtame üle eh, reeglid, mis tulevad väljaspoolt Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriike. et me võtame üle näiteks eh, Hiina, Lõun-, Ladina-Ameerika eh, reeglid ja standardid. see võib samuti nii minna. küsimus on nüüd selles, kas oleme me standardite koostajad või ülevõtjad ei ole väga murettekitav, kui me teiste standardeid üle võtame. kuid meile on oluline kõrge turvalisustase, sooviksime selle juurde jääda, eh, samuti turvalisus ja keskkonnaaeglased standardid. sellepärast on oluline, et standardid oleks meiepoolne, meie poolt koostatud eh, ning reguleeriv, eh, mis alane koostöö, regulatiivne koostöö on samuti väga tähtis üldiselt äh, on küsimus VKE-des, <coughs> tööstuspoliitikas, see on kõik minu arvamuses sees ning mis puudutab nüüd teadusuuringuid ja innovatsiooni, siis see on pisut lihtsam, teeme ju oma äh, raamprogrammidega seoses äh, koostööd Ameerika Ühendriikidega, oleme seda teinud juba aastakümneid. kuid näiteks intellektuaalse omandiõigused, mis on samuti väga tähtsad, energia, mul on veel kaks minutit. energia. oleks tore, kui komisjon võiks äh, spetsiifilise energia peatüki TIP-sse sisse viia. see on äh, äärmiselt, äh, see oleks äärmiselt oluline, seda võiks toetada, see võiks puudutada näiteks kütuse ja gaasi vabakaubandust, energia hind on väga oluline ja peaks olema oluline osa läbirääkimistes, samuti Euroopa jaoks energiaturvalisus. madalad energiahinnad Ameerika Ühendriikides, kõrged äh, CO2 hinnad Euroopas on väljakutse meie energiaintensiivsetele tööstustele. eriti puudutab see keemiasektorit, äh, naturaalgaasi kildagaasi. keemiliselt väljendudes on see sama. peame kõik tegema selleks, et praegused CO2 tariifid säilitatakse võimalikult pika aja vältel pärast seda, kui TTIP jõustub. tuleks arvesse võtta ka seda, et CO2 emissioonid on äärmiselt erinevad Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides. järgmisel äh, kuul toimuvad äh, läbirääkimised Pariisis ning äärmiselt olulised on nad meie tööstuse ja VKE-de jaoks. ja lõpetuseks äh, sooviksin rõhutada, kui oluline on avada avalike hanketurud Ameerika Ühendriikide poolt, mis aitaks kaasta arendada ähm, majanduskasvu äh, ja ähm, innovatsiooni ning kosmoseuuringut tuleks samuti avada, sest praegusel hetkel äh, kõik kosmosetööstus kasvab kiiresti mõlemal pool kuus kuni kaheksa protsenti. mõlemal pool on see sektor väga tähtis. ma paluksin nüüd variraportööre et te esitaksite omapoolsed ettepanekud ja rahva ja kord sotsiaaldemokraatide nimel ma annaksin sõna proua Toiale. ma olen siin esimees. ma istusin lihtsalt teise koha peale. suur tänu teie ettekande eest, mis oli äärmiselt kokkuvõtlik, kuid äh, samas ei jätnud ainsatki olulist punkti puudutamata ma arvan, et äh, me peaksime arutama kõige olulisematel teemadel ja äh, mis puudutab meie fraktsiooni seisukohti, siis äh, peame põhjalikult tööd tegema, esitama soovitusi ja muudatusettepanekuid. ma sooviksin keskenduda kõigest mõnele punktile TTIP ja kaubanduse liberaliseerimine selles niivõrd suure äh, äh, kaubandusruumi jaoks, nagu seda on Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit, võib suurendada kaubavahetust, avada uusi võimalusi meie tööstussektori jaoks, mis on äärmiselt kvaliteetne. peame aga arvesse võtma milline on VKE-de olukord, mis eh, paljudest riikidest moodustavad olulise osa tootmissektorist ja tihti on tegemist tõesti väga väikeste ettevõtetega, seda tuleb arvesse võtta. samuti peame mõtlema selle peale, millis, kuidas me väljendame parlamendi seisukohti, jättes sealjuurde sealjuures eh, eh, IKT ei tohi unustada ka patentide küsimust, intellektuaalse omandi küsimust. Mm, ja selle seost IKT-ga. ja siin te rääkisite juba energiast, siingi peame põhjalikult läbi mõtlema kulud ja kasud äh, Äh, kasud on ilmselged, kulud aga on seotud sellega, et me ei jääks kaotajaks, võtaks arvesse elektrituru olukorda Ameerika Ühendriikides. tuleb rääkida ka rohelisest tööstusest, rohelisest tootmisest, et me saaks samuti kasu uutest kaubandusvõimalustest, mis meies avanevad. Äh, oluline, seda ka sotsiaalstandardid ja äh, samuti ka tarbijate äh, soovid ja huvid. suur tänu. ja järgmisena saab sõna härra Messerschmidt. ma sooviksin samuti tänada teid äh, selle tubli töö eest. ja ma olen nõus äh, üldiste lähenemistega, mul on ainult mõningad positiivsed soovitused, mis parandaksid minu meelest äh, pisut äh, raportit. Äh, punkti viis juures tuleks rääkida mõjuhinnangust, et see tuleks avalikuks teha. on mõistlikum, kui mõjuhinnang toimuvad Eh, pärast seda, kui asi on tegelikult sisse viidud, et me tegelikku mõju saaks analüüsida. teine eh, aspekt, mida on Euroopa Parlamendi valimistel räägiti, eh, puudutab Euroopa digitaalse ühisturu loomist, oleks mõistlik seda laiendada, juhul kui me suudame jõuda kokkuleppele Ameerika Ühendriikidega. ja sooviksin samuti et me saaks äh, äh, teie äh, raportis sellele viidata. samuti VKE-de erivajadused, mida rõhutasid ka eelnevad kõnelejad, et rõhutada, millised kasud on, võimalik kasu võib sellest lepingust olla VKE-dele et me saaks arutada, milline mõju võiks olla sellel tarbijahindadele, tarbijahinnaindeksile ja samuti ka teadusuuringutele ja viimaks veel punktis, mis puudutab energiat turvalisust, on, oleks tähtis rõhutada, et VKE-de eesmärk ei ole eh, energiamiksi küsimuste lahendamine erinevates riik, liikmesriikides me ei eh, tohiks eh, tõkkeid tekitada ei Ameerika Ühendriikide ega Euroopa jaoks eh, selles osas, milliseid energiaallikaid soovitakse luua ja tarbida Ameerikas, on praktiliselt sajaprotsendiline energiaiseseisvus seoses äh, Ähm, fräkki, frakkimisega, mis on Euroopas endiselt poliitiliselt väga tundlik. Äh, olgu, kuidas on, mida osapooled teevad, äh, ei äh, tähenda see seda, et uut lepingut kuidagi see peaks muutma. kuid nagu te ise ütlesite, on see üks väheseid asju, mida saaksime teha selleks, et Euroopat majanduse stagneerumine lõpeks et me saaks eh, pisut eh, paremate aegade suunas edasi liikuma, liikuda, nii et suur tänu teile ja ECR teeb teiega hea meelega koostööd. järgmisena ALDE nimel saab sõna kolleeg Telitška. suur tänu teile. vabandust, et mu hääl selline on, loodetavasti saate minust aru. ühtlasi sooviksin teid tänada äh, teie raporti eest, eriti te selle tooni eest. ALDE sellist lähenemist toetab. TTIP-sse suhtumine on positiivne, loomulikult ei äh, kahtle selle vajalikkuses hetkekski. on siiski palju teemasid, mille üle tuleb veel rääkida mis on veel need keerulised, mis on tundlikud ja me tahaks hea meelega nende osas kokkuleppele jõuda, samas on tegu aga võimalusega, enneolematu võimalusega meie majandus-kaubandussuhetes Ameerika Ühendriikidega. nii et minu täielik toetus ja ka ALDE toetus. ja võib-olla rõhutaksin või tõstaksin esile paari punkti neist, mida te siin maininud olete. väga äh, Eh, palju on siin asjalikke punkte, mainisite ühte ka tasakaalustatud lähenemise kohta, mis puudutab eh, tariifitõkkeid, tollitõkkeid ja sooviksin rõhutada siin ja, ja eh, sooviksin rõhutada seda, et kui me ei saa tasakaalustatud lähenemist, siis see võib tõsiselt äh, Äh, halvendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, nii et äh, selles osas meie toetame teid täielikult. ja äh, sektorites, mis on olulised eurooplaste jaoks, näiteks autotööstus, see puudutab nii lõpptooteid kui ka autoosi ja Mm, see tähendab äärmiselt äh, põhjalikult välja töötatud tooteid, samuti keemiatööstus on samuti äh, selline sektor, mis äh, tuleks esile tõsta. ma tean, et Ameerika Meier soovib rääkida veel mõningatest küsimustest, me sooviksin veel paar märkust teha. väga palju on siin öeldud VKE-de kohta, ma olen nõus sellega, arvan, et VKE-del on vaja eraldi tähelepanu pöörata, kuid sooviksin eh, rõhutada kahte tähtsat elementi. üks eh, neist eh, on meil Ameerikaga kokku puutudes, on Ameerikas nii-öelda varjatud protektsionism. me peaksime neid Ameerikasse eksportides kuidagi, mis asja peame tegema neid äh, kokkuleppeväliselt. VKE-d on need, kes võivad kõige rohkem kasu saavad, kuid me ei peaks äh, tegelema mitte ainult äh, tolli ja tolliväliste küsimustega, vaid ka muu küsimustega peame tegema äh, Eh, mõtlema VKE-de peale, investeeringute peale, tegevuse peale Ameerika Ühendriikides. ma esitan mõned muudatusettepanekud, aga üldiselt teie, teie lähenemisega oleme täiesti nõus. suur tänu. kindlasti saame teiega suurepäraselt tööd teha. aga me oleme väga, meil on väga kahju teie häälest. me ei saa kahjuks teid kuidagi aidata võib-olla oleks teil vaja paar päeva veeta voodis ja kolleeg Raimond, kes esindab Rohelisi. ma tänan, härra esimees. mina tahaksin neljandast küsimusest rääkida siin meie vaatevinklist, millega tuleb veel tegeleda. energialiit, energiaturg, jah, meie arvates on öö, äh, üllatav see, et rohelised ja taastuvad energiaallikad eh, ei ole nii palju rõhku pannud ja ja gaasi import ja kildagaas ja kõige selle importimine Euroopa Liitu tähendab seda, et me paneme oma keskkonnaalased eesmärgid löögi alla ja see ei lähe kuidagi kokku meie energiastrateegiaga ja äh, pöörde eh, so saavutamisega. teiseks regulatiivne koostöö. Eh, jah, see on väga asjakohane. meie Euroopa Parlamendis peame energiliselt seisma selle eest, et meie eh, õigus reguleerida, seda ei kuidagimoodi ei kammitsetaks ja mingisuguseid kärpeid siin järeleandmisi teha ei tule. nüüd kolmas punkt on riigihanked ja riigihangete turu avamine, jah, see on kindlasti soodus, aga samas e, me peame ka ökoloogilisi ja regionaalseid hankeid edendama ja meie siin Euroopa Liidus ei pea peale käima, et e, USA äh, siin, et teisiti talitaks ja neljandaks Äh, andmevahetus USA-ga. jah, see on meie majandushuvides, et me neid andmeid vahetame, aga ka seda on vaja reguleerida ja mis puudutab järelevalvemeetmeid, äh, siis äh, Euroopa Liit peab kõigepealt hea seisma selle eest, et NSA poolt tehtav täielikult päevavalgele toodaks ja äh, tähtis on, et me, infovahetus ei toimuks vastu meie tahet. tähtis ikkagi on, et see oleks vabatahtlik, mis meil toimub infovahetuse vallas oh,. suur tänu. kolleeg Ešenik, kohe. suur tänu teile, härra esimees. arvan, et on õigeaegne praegu öelda selles komisjonis, et hoolimata sellest mida ameeriklased on öelnud energiaallikate muutuse kohta, näitavad äh, äh faktid midagi muud. tegeletakse frakkimisega, naftaliivid võetakse kasutusele, mida, mis kahjustavad kõvasti keskkonda, vaadakem, milline äh, katastroof on tabanud seda maailma äh, osas Nad kasutavad ka selliseid strateegiaid, mis äh, aina suurendavad meie sõltuvust äh, äh, limiteeritud aina kallimate fossiilkütuste järele. nii et äh, me peame nüüd tegelema nähtusega, mis on kulukas mitte ainult ettevõtete, vaid ka ühiskonna jaoks. peame Euroopas paremini tegutsema, arvan, et äh, me oleme liidri rollis taastuvate energialiikide kasutamisel, äh, seega oleks äh, vastutustundetu ameeriklaste poolt ette näidatud rada mööda minna ning vasturääkivused on äärmiselt äh, suured ja ma arvan, et peame konsulteerima kodanikega, meil on vaja mm, võimalikult suurt läbipaistvust, on oluline, võttes arvesse, et tegu on meie tulevikuga. Äh, oleks täiesti vastuvõetamatu, kui üritatakse Euroopa Liidu vaimu muuta, muuta seda, kuidas me tegutseme ja üritada meie jaoks aktsepteerimatuid äh, reegleid äh, tagauksest sisse tuua ja seda me teeks äh, TTIP-ga. see Euroopa, see oleks Euroopa kodanike suveräänsuse vastu, kui otsused meie loodusressursside keskkonna üle, meie tuleviku üle mm, võetaks vastu mitte kodanike enamuse poolt, vaid suurte ettevõtete poolt, kes on korduvalt juba tõestanud, et enamuse heaolu on nende jaoks teisejärguline, vaid äh, kõige olulisemad on nende eesmärgid ja vajaduse korral nad pöörduvad arbitraaži kohtudes, kohtutesse, mis on sellesse lepingusse ka lisatud. Äh, ja samas enamus ei soovi, et see nii oleks energia valdkonnas ja jätkusuutlikkuse keskkonnaküsimuse osas eh, on TTIP kasut-, vastuvõtmine tõeline tragöödia. Thank you, kolleeg. suur tänu, kolleeg. härra Borrelli EFTD fraktsiooni nimel, palun. Grazie, president. suur tänu. meie seisukoht TTIP-i osas on, et oleme selle vastu, et avada Euroopa turud ilma igasuguseid tingimusi seadmata, sest me arvame, et USA ei ole samal positsioonil, mis meie. me peame silmas pidama, et meie kodanikud ja meie tarbijad ja VKE-d võivad kannatada. ja üks asi, energeetika. meie ei leia, et et me peame oma sõltuvuse Venemaast asendama sõltuvusega teisest ebastabiilsest allikast, nimelt Ameerikaga. ja energiamudel, mis tugineb energiatõhusale kasutusele ja äh, raiskamise, jäätmete lõpetamisele peaks olema meie lähtepunkt ja mingite uute fossiilsete kütuste importimise peale me ei tohiks küll mõelda. ja tõeliselt tuleb vaeva näha teadusuuringute vallas. tihtipeale unustatakse see Euroopas ära. ja praegu käib vägikaika vedamine Euroopa Liidu ja USA vahel energeetika vallas. ja siin näikse olevat kaalul väga suured riiklikud huvid ja mitte sugugi kodanike huvid. meie arvame, et avalikkusega konsulteerimisest ei piisa see menetlus ei ole piisav ja äh, geograafiliselt me näeme, et osalus ei ole ka võrdne ja tulemused seetõttu ei ole usaldusväärsed ega kajasta reaalsust, mis on hoopis keerulisem kui kõneks on kakskümmend kaheksa liikmesriiki. mõjude hinnang on jah hea, aga on vaja rohkem kõik osalised kaasata ja eriti VKE-d. suur tänu. ja nüüd saavad sõna teised saadikud ja kaheks minutiks, mitte rohkem. härra Telitška juba sai variraportöörina sõna ja nüüd variraportöörina Aldest saab ka proua Mlinar sõna Alde. jah, nagu minu kolleeg Pavel Telitška juba ütles, meie toetame väga seda arvamust, nii nagu teie, härra esimees, selle koostasite. väga tähtis on, et meil oleks tugev arvamus, mis tuleb meie komisjonilt ja me esitame selle Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile. tulemuseks on tugev toetus siin parlamendis, et sellel alusel juba läbirääkimisi pidada edasi nõukoguga väga tähtis on luua tasakaalustatud arvamus ja e, koonda tähelepanu just nendele küsimustele, mis meie komisjoni pädevusse kuuluvad. me rõhutame seda, kuivõrd tähtis on energeetika TTIP-is, e, eriti pidades silmas Energialiidu ja e, ettepanekut ja energiajulgeoleku strateegiat, mida praegu ITRES arutatakse ja meiegi jaoks on tähtis konkurents, läbipaistvus energiasektoris Euroopa Liidus ja tähtis on, et see energia oleks ka taskukohaste hindadega, samas eh, tootmisel peetaks kinni kõrgedest keskkonnanormidest. tegemist on väga tasakaalus eh, arvamusega ja võib-olla mõned teemad peaksid veelgi rohkem keskmes olema, näiteks TTIP peab innovaatilise õhkkonna looma, mis soodustab investeeringut, teadusuuringuid ja innovatsiooni ja lõpetuseks, nagu lühidalt juba öeldi, VKE-d on Euroopa Liidu selgrooks. ja tähtis on tagada, et VKE-d saavad piisavalt toetust ja ei jääks välja. selline on ALDE väga tugev seisukoht ja aitäh, kui hakata kaaluma meie ettepanekuid um,. kolleeg Hökmark. Äh, kolleeg Hökmark, palun. ma tänan härra esimees ja tänan raportöörina teid ka. suurepärane arvamus. ma arvan, et tuleks tugevdada seda teksti veelgi ja teen omapoolsed ettepanekud. kõigepealt tuleks öelda, et Euroopa majanduse jaoks ei ole huvipakkuvamat ja ahvatlevamat alternatiivi kui äh, taaselustada Euroopa tööstus ja teha seda üleatlandiliste turgude abil. jah, globaalne majandus väljaspool Euroopa Liitu edeneb, areneb palju kiiremini kui meil siin. meie etendame selles globaalsel turul palju väiksemat rolli, globaalne turg on tohutu suur. ja tähtis on nüüd üleatlandiline turg luua kahe kõige eh, tugevama, arenenuma teadmistele põhinevama majanduse vahel. ja need teemad kuuluvad ka meie pädevusse. tööstus, teadusuuringud, eh, aga digitaalmajandus, IKT. meil on vaja siin käsikäes tegutseda ja tähtis on ka konkurentsi peale mõelda mujal maailmas e, konkureeritakse, et standardid madalamad e, püsiksid ja samas Euroopa Liit ja USA koos e, saavad standardeid hoopis tugevdada ja tagada, et meil on globaalne majanduskord kõikides nendes valdkondades olemas. nii et sellest tõuseks tulu majanduskasvule ja majanduskasvuga ei kaasneks suuremat saastumist, nii et väga tähtis on panna rõhku meie tööstusele ja nendele valdkondadele, millega meie komisjon just esmajoones tegeleb ja ma tulen kindlasti oma ettepanekutega veel tagasi selle teema juurde. aitäh, kolleeg, proua Ernst, palun. Ähm, suur tänu. põhimõtteliselt ei ole kellelgi midagi vabakaubanduse lepingu vastu, aga TTIP ei ole ainult vabakaubandusleping, vaid siin on ka palju kohustusi, näiteks regulatiivne sidusus, meil on suuri probleeme siin, sest eh, meil oleks vaja garantiid selle kohta, et keskkonnanormid ei hakka selle lepingu tagajärjel langema normid kliimavaldkonnas, keskkonnakaitsel ei eh, nõrgeneks. see on väga tähtis. selle eest meil siin parlamendis hoolt kanda, sest tasub ennast ära rahaliselt. ja see on esiteks, mis praegu on meie jaoks problemaatiline, teiseks investorite kaitse, siin ma tahaks ka paar sõna lisada ma arvan, et siin komisjonis on vaja selgelt välja öelda, et kui me vaatame energiakontserne Vattenfall, see on neli koma seitse miljardit. kui Hispaania finantskriisi läks, siis samas tohutud kasumid energiafirmad said, miljarditesse ulatuvad. ja on palju teisigi Mm, riike, kus see nii on, et kas on ikka õige nii, kui meie siin selgust ei loo ja eh, lõppu ei tee ka sellele, et igasugused eh, suured energiafirmad eh, kohtusse lähevad ja tohutuid kasumeid seejuures taotlevad ja veel fracking äh, naftaliivad ja nii edasi, see teema, tähtis on, et need sea-, eesmärgid, mida me oleme Euroopa Liidus endale äh, seadnud ka tõesti kliimavaldkonnas realiseeruvad ja energiasutuse efektiivsuse vallas ja säästu vallas realiseeruvad. jäägem siin energia pinnale, muudest teemadest ma ei räägi ja, ja, ja energeetika vallas on need teemad veel üsna avatud ja me ei ole sugugi rahul, kuidas need arutelud on senini kulgenud. Uh, suur tänu. järgmine kolleeg, palun. <clears throat> suur tänu. jah, ma olen nõus sellega, mida te ütlesite, et TTIP on tohutu suur võimalus Euroopa Liidu jaoks ja Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ilma TTIP-ita oleks asi üsna tõsine. Euroopa ei saaks ära kasutada sellist vabakaubanduspiirkonda, sellist tohutu suurt vabakaubandusala, Euroopa jääks sellest välja, seda me ju ei taha. ja ütlen paar sõna energeetika kohta. viiskümmend protsenti energia nõudmisest kaetakse impordi teel, see tähendab transport, just äh, küte, elekter, viiskümmend protsenti on kaetud importenergiaga. mis tähendab, et nafta ja maagaas ja kivisüsi on midagi, mida me peame edasi importima, sest me vastasel korral ei suuda varustada oma tööstust. aga kuidas on metaaniga, USA-st või gaasiga USA-st, kui meil TTIP olemas on, kui palju see meile maksma läheb, kui me neid allikaid impordime? ja standardid ja normid taastuvenergia tootmisel ja energiasääst, mida me soovime. me peame otsustama, kui palju me ikkagi tahame lõppkokkuvõttes importida ja kui kõneks on kildagaas seda, et et kildagaasigi ühest riigist teise importida, kõik lõppkokkuvõttes ei sõltu millestki muust kui hinnast. samas me peame olema väga ettevaatlikud, otsustamaks ette ära, kui palju me hakkame tulevikus importima ja mida. suur tänu. ma olen nõus härra esimees, teie arvamuse sisuga, aga ma teeksin kaks täiendusettepanekut. üks puudutab teksti üldosa ja teine tööstuspoliitika osa. ja suurt, suure energiatarbega sektoreid. ja tahaksin rääkida ka riigihangetest jah, mis puudutab erinevaid äh, energiahindu, suur vahe on elektri hinnal Euroopa Liidu ja USA vahel. ma arvan, me peame mõtlema ka tooraine peale, sest tooraine on meie tööstuspoliitika põhikomponent ja ma usun, et selle lepinguga, millega me peaksime kindlasti liituma, mina toetan seda kahel käel, ei tohi me unustada ära, kuivõrd oluline on toore. see on põhitähtis tooraine hind võib kasvada, võib ka langeda. USA-s on selles suhtes samasugune poliitika nagu meil. ja ka öö, äh, öö, on monopoliseerimisnähtus nagu Hiinalgi tekkinud. ja mul on ettepanekuid ka riigihangete kohta ma usun, et me peame eh, siin vastastikuse võrdväärse kohtlemise põhimõtet rakendama. see annaks suuremad garantiid meie äriühingutele. kui me turgu ei ava, siis me kuhugi välja ei jõua. tuletan teile meelde eh, volinik de Guhti ja Barnier ettepanekuid, kus tehti ettepanek eesmärk, et need ettevõtted, kes ei ole valmis lubama äh, Euroopa ettevõtetel äh, USA riigihangetel osalema, siis meie peaksime samamoodi vastama ja ma teen sellekohased ettepanekud ka äh,. suur tänu, pan Kierek. suur tänu minagi jagaksin teiega mõningaid muresid, mis mul on tekkinud ja neid on kaks. esiteks konkurentsivõime ja teiseks intellektuaalomandi õigused. Te ütlesite, et tänu TTIP-ile konkurentsivõime kasvab meil, aga küsimus on selles, et kes hakkab konkurentsivõimelisem olema ja kuidas see suurem konkurentsivõime ka meie tööstuse paremini tööle paneb. sest ju tegelikult meil e, tööstus kolib mujale, e, e, Aasiasse praegu. ja meie tööstus siis lepingu sõlmimisel võib hoopis USA-sse üle kolida ja nii juba toimub, suured autofirmad, tootmistehased avavad USA-s pluss keemiatööstused äh, äh, teevad sedasama ja see on alles algus. nii et ma kardan, et tulemuseks on hoopis tööpuuduse kasv siin Atlandi ookeani meie poole peal. nii et see on tõsine probleem ja me peame sedagi käsitlema ja mõtlema selle peale, et kõigepealt tuleb analüüs läbi viia e, üksikute sektorite kaupa ja kui me vaatame energeetikat, ka me, me masinatööstust, siis me näeme, et tulevikus me ei tarvitse enam konkurentsivõimelised olla. ja veel üks asi, mis mind huvitab, on autoriõigus. USA patendiõigus näeb ette asju, mida meie õigus ei näe, näiteks arvutiprogrammid, arvutirakendused kuuluvad patentide alla USA-s ja ma arvan, et see võib kujuneda probleemiks meie VKE-dele, meie oma VKE-dele, kes äh, äh, praegu arenevad, sest kui tekib kaos äh, USA Euroopa Liidu patendisüsteemis, siis tulemuseks võib olla hagide arvu kasv ja võivad asjad jääda toppama kohtutesse ja kõik see blokeerib meie tegevuse Euroopas ma tänan. ma arvan, et ITRE komisjonilt tuleb üks lisandus teha siia. mul on mitmeid konkreetseid näiteid tuua ettevõtete kohta, kes üritavad oma tehnoloogiatooteid USA-s müüa, aga samas US, et standardidki on üsna sarnased. eesmärgiks on turve ja hea kvaliteet, mõlemad pooled tahavad ju kõrge kvaliteediga tooteid ja sertifitseeritud tooteid, aga kuna need standardid siiski ei ole identsed, siis võivad sellega seonduda täiendavad kulud ja just põhjuseks on see erinev tehniline regulatsioon ja seegi tuleks siin ära nimetada siin tekstis ja isegi topelttestimine, kõigepealt Euroopa Liidus esimene test ja teine test tuleb läbi teha USA-s, mis tähendab seda et, et kakskümmend protsenti eh, eh, toote lõpphind kasvab sellega. nii et seegi peaks sisse minema eh, arvamuse projekti, härra esimees. ma olen väga nõus sellega, et energeetika saab olema tähtsaks osaks ja soovin edu teile ja variraportööridele, et midagi väga tarka läheks sinna kirja ka energeetika kohta sellesse arvamusse. ja kui ma loen kolmandat osa siit, et ühesugune peaks olema äh, riigi toetus energiavarustuse puhul Euroopa Liiduski, see on tohutult suur väljakutse. nii et ma ei arva, et äh, lähtepunkt mõlemal poolel kerge oleks, aga igatahes soovin edu. Äh, ma tänan, Ronin Libatska. suur tänu kõigepealt ma kiidan teid selle arvamuse eest. esimeseks on mul üldine märkus. läbirääkimised TTIP-i üle nõuavad suuremat läbipaistvust. info andmises ei tohi tekkida auke, sest kui sisulist informatsiooni anda, tekivad kuuldused ja TTIP-iga nii on just juhtunud inimesed lähevad üha murelikumaks, üldsus on mures. TTIP-i on juba aktaga hakatud võrdlema ja see on tõesti problemaatiline areng. nii et mina ootan rohkem informatsiooni läbirääkimiste käigu kohta. nüüd IKT valdkonna areng, see tähendab seda, et me kogume andmeid üha rohkem ja rohkem ja andmekogumise maht on tohutu suur. nüüd kuidas kaitsta ennast spioneerimise vastu USA poolt ja nende kontrollisammude vastu. kuidas tagada, et eraelu puutumatus meil siin eurooplastele tagataks? ja ma olen täiesti päri sellega, mida öeldi Induraki intellektuaalomandi õiguste kohta. standardimine siin saab olema raske, sest ameeriklased saavad asjast aru hoopis teistmoodi kui eurooplased. ja järgmine. Madame del Castillo. suur tänu teile, esimees. ma olen teist täiesti nõus nendega, kes ütlevad, et tegemist on ainukordse võimalusega et luua töökohti, kasvada, arendada Euroopa kodanike võimalust äh, heaolule ja ka Ameerika kodanike võimalust paremale elule. E, see on, garanteeriks äh, erakordse majandusliku stabiilsuse ja eriti äh, kahes poliitilises majanduslikus valdkonnas, piirkonnas, mis sarnanevad oma demokraatlike väärtuste ja vabaduste poolest nii et tegemist on erakorralise võimalusega, millel on mitte ainult majanduslikud ja ka sotsiaalsed tagajärjed, vaid ka ka geopoliitilised tagajärjed, mis ulatuvad kaugemale, kui praegu me näha oskame. peame olema piisavalt ambitsioonikad ja praktilised et aru saada, et me ei ehita üles mingisugust äh, rahvusriigi Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide vahel, vaid äh, üritame jõuda kokkulepeteni, mis äh, aitaks viia meid vabakaubanduspiirkonnani. see on esimene samm, mis on väga ambitsioonikas. ning selle käigus näeme, et näiteks energiaküsimused ei ole eh, selle eh, arutelu põhiline osa. praegusel hetkel ei ole meil veel energia valdkonnas eh, piisavalt kaugele jõudnud, mida öelda digitaalküsimustest? selles osas pole isegi nii-öelda veel oma horisontigi. ma arvan, et on õige aeg mõelda ja keskenduda sellele, mis tõesti see, ähm, seal arutelus see tuleb, sest praegusel hetkel on rohkem asi ajutiselt arutusel. Äh, me ei ole väga kaugele tulevikku vaadanud, sellega seoses me olemegi seal, kus me oleme Eh, siin on küsimus mitte ainult energias ja toorainetes, vaid ka muudes küsimustes, ka digitaalküsimustes, kuid eh, mul oleks väga hea meel, kui siin oleks komisjonipoolsed läbirääkijad. sooviksin teada, millised on pärast kaheksandat läbirääkimisvooru äh, Äh, meie ees seisvad esmased ülemused, mida on lootust saavutada, millele peaksime me keskenduma, sest äh, äh, sest selle peatükiga ei lõpe veel läbirääkimised Ameerika Ühendriigiga, temaga peame olema võimalikult tõhusad oma tegevuses, sest seda ootavad meilt ka VKE-d, meie kodumaad. Ďakujem za slovo, pán predseda suur tänu. mina istun siin vasakul. jah, minagi suhtun teie arvamusse positiivselt üldjoontes, aga äh, siin on samamoodi nagu Ukraina-Venemaa konflikti puhul, et propagandal on suur kaal. praegu me näeme, Vene propaganda on tugevam ja siin on nii ka, et üks osapool arutab asja laialdaselt konverentsidele, mujal teine pool nappib oma info jagamisega ja tähtis on läbi viia uuringuid ja tutvustada ka eh, mõjusid, mis sel lepingul hakkab olema ühiskonnale, nagu näiteks tööturule, finantsteenustele, toiduainete sektoritele, kõigile muudele sektoritele, see on ainus relv, mida me saame kasutada. ja eh, meil on vaja nüüd aktiivsemalt tegutseda, et eh, jääme otse enda kätte saada selles projektis ja siin on öeldud, et väga positiivne mõju on sel lepingul, et tulu on üks miljard ja kümme, viisteist tuhat töökohta e, luuakse juurde, aga siin me võime tõesti paralleele tõmmata Vene-Ukraina konfliktiga, kellel käes on jäme ots. härra Roil, jah, ma teen lühidalt. mul on raske aru saada, et kui selline projekt on käsitlemisel, mis võimaldab turgu laiendada ja mis ettevõtetele Euroopas avab uued turud, siis on see ju noortelegi võimalus uusi töökohti leida ja kui on mingeid probleeme, siis tuleb lahendada. ma ei saa üldse aru, et eh, miks siis seda ei tehta, see on ju tohutu väljavaade Euroopale ja meil on vaja fännklubi luua sellele projektile ja siis mõelda selle peale, et kus on need raskused ja kuidas need lahendada. jah, me ei ole vaja igas valdkonnas ühenduse norme ju. ja kui siin räägitakse, et selle lepingu tõttu hakatakse frakkimist lubama Euroopa pinnal, siis see on ju jama. jah, kui Euroopas tehakse seda, mida tohib teha ja mida ei tohi teha, seda ei tehta. jah, probleem on praegu meil hoopis sellega, et gaasi ostame Venemaalt. nii et see probleemide absolutiseerimine ja sellele kõik tähelepanu koondada minul on küll raske mõista seda, miks seda tehakse, kui Dekaalul on niivõrd tohutult tähtis projekt. vaatame siis pigem, kus on need raskused, ega ma ei vaidle, et seal raskusi ei oleks. mõtleme hoopis selle peale, kuidas neid lahendada, see oleks hoopis intelligentsem lähenemisviis. suur tänu nüüd Euroopa Komisjon ja see on härra Soumelis kaubanduse peadirektoraadist yes,. Uh, for... jah, ma tänan, et andsite võimaluse meilegi sõna võtta siin arutelus. kõigepealt äh, siin paljud rääkisid ajakavast sellel lepingul. jah, räägin, kuidas on asjade seis lühidalt. nagu te teate, kaheksas läbirääkimiste voor toimus teisel veebruaril ja järgmine voor peaks toimuma kahekümnenda aprilli nädalal ja siis USA pinnal juba loomulikult meie oleme valmis Euroopa Liidu poole pealt võimalikult palju edasi liikuma aasta kaks tuhat viisteist jooksul, tingimusel, et kõik on tasakaalus ja jääb meie mandaadi raamesse, mis me oleme saanud nendeks läbirääkimisteks. ja me loodame ka, et USA-gi tagab, et nende eh, ametkond, eh, kaubandusamet võtab vastu vastavad dokumendid, et Atlandi-ülesed läbirääkimised saaksid edasi minna. nagu te teate, on see väga oluline, et TTIP läbirääkimised saaksid siis otsustavasse faasi astuda. ja meie eesmärgiks on auahne, ulatuslik ja tasakaalus lepe ja paljud saadikud juhtisid ka sellele tähelepanu, et tegemist on ju võimalusega, millest tuleb kinni haarata. härra esimees, me arvame, et teie arvamus seab keskpunkti teatud teemad, mis meiegi arvates on tähtsad. energeetika, VKE-d, tööstussektor ja riigihanked ja võib-olla energeetika kohta ütlen paar sõna, kuna mitmed saadikud puudutasid seda teemat. meie eesmärgiks tõepoolest on üritada sisse saada energia peatükk äh, nendesse läbirääkimistesse. ja vastuseks sellele, mida härra Dajani ütles, et te rõhutasite, kui tähtsad on tooraine Äh, jah, väga palju me räägime ka sellest, äh, nii et meil on kõneks ameeriklastega peatükk äh, pealkirjaga Energeetika ja tooraine. ja energia koha pealt on tähtis veel koondada tähelepanu kohe alguses sellele, mida need läbirääkimised ei pea hõlmama. nimelt suveräänset õigust uurida ja ekspluateerida mõnda loodusvara ega otsust arutata ka seda, et milline peaks olema äh, ühe või teise liikmesriigi äh, energiaallikate kombinatsioon. Äh, jah, pärast seda, kui sellised suveräänsed otsused on langetatud, siis pärast seda tuleb tagada, et ei, ei oleks toimunud mingit Euroopa Liidu ettevõtjate diskrimineerimist sellega ja, ja suveräänset õigust kurjasti ei ja sedagi teemat me rääg-, käsitleme nimelt ekspordipiirangud, mis USA-s on toornafta ja maagaasi osas. ja mida me üritame veel teha energeetika vallas, seda mitmekesistamist veelgi suurendada jah me ei tohi ühte sõltuvust mis meil praegu venemaast on asendada teise sõltuvusega usast loomulikult see ei olegi eesmärgiks, me tahame, et meil oleks mitmekesine äh, energia, mitmekesised energiaallikad, see suurendab meie energiaalast julgeolekut ja konkurentsivõime samuti väga aktuaalne teema. Äh, te rääkisite sellest suurest hinnavahest, mis on energiamahukatel tööstustel, kui me neid võrdleme kahel pool Atlandi ookeani. ja energia peatükk see peatükk, kus on sätted energia kohta sees, võib meil tõesti võib-olla osaliselt aidata selle probleemi lahendada, osaliselt, mitte tervikuna. selle teemaga tuleb tegeleda ka Euroopa Liidu siseste otsuste kaudu. otsused, mis meil tuleb langetada ja Euroopa Energialiidu ettepanek komisjonilt läheb just selles suunas ja ma tahan kindlust anda nendele saadikutele kes ütlesid et ka taastuvenergia peab olema hõlmatud loomulikult meiegi eesmärk on nendel läbirääkimistel energia peatükis mitte piirduda fossiilsete kütustega vaid äh, rääkida ka taastuvate energiaallikate väljaarendamisest kasutamisest ja ka energiakasutuse eesmä- äh, energiakasutuse efektiivsusest eesmärgina nüüd VKE-d. loomulikult nad on meie äh, majanduse selgroog ja ka USA majanduse selgroog ja seda paljud rääkisid ja sellepärast me esimest korda otsustasimegi kaubandusläbirääkimistel pidada läbirääkimisi eraldi äh, peatüki raames ka VKE-de üle, tagamaks, et nad saavad kogu vajaliku informatsiooni neile, et ära kasutada avanevad võimalused ja teiseks, et meil oleks selline horisontaalne ülevaade kõikidest sätetest äh, ja VKE-dki neist teaksid. nüüd tööstus. jah, paljud teist juhtisid tähelepanu sellele nagu autotööstus, keemiatööstus, millised äh, probleemid seal võivad tekkida, tegemist on tõesti äh, nende sektoritega, aga mida meil tuleb eraldi peatükkide kaudu käsitleda meie leppes. ja lõpetuseks, me oleme väga nõus sellega, et te nii palju rõhku olete pannud riigihangetele, tegemist on ülitähtsa küsimusega meiegi jaoks ja see on läbirääkimise tuumaks nii-öelda, tagada, et meil oleks hea juurdepääs riigihanke turgudele USA-s. ja et me suudaksime ületada need tõkked, mis Ameerika tüüpi regulatsioon on seadnud, seda nii föderaaltasandil kui ka osariikide tasandil. suur tänu! aitäh, aitäh nende selgituste eest. me oleme natukene maha jäänud, ma vaatan kellaaega ja lubage, et siin ma võtan kokku nüüd mõned olulisemad asjad meie arutelu lõpuks. kõigepealt suur tänu teile toetuse eest enamusele variraportööridest, kes toetasid meie arvamuse üldist suunda. ootan teie muudatusettepanekuid, millest kindlasti on palju kasu, sest saan, sest äh, olen päri enamusega teie märkustest ning enamusega kolleegide märkustest samuti. tegemist on väga olulise teemaga ning äh, tervitan siin Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni juhti Colin Langet, kes tegeleb TTIP-i, TTIP küsimustega. ning äh, lubage, ma siis ütlen, et me ei ole siin, nagu proua Del Castillo väljendus, siin mingit uut areeni või uut lava püsti panemas, vaid äh, läbirääkimisteks, vaid meil on sisuliselt samasugused läbirääkimised praegu käigus Lõuna-Korea ja Jaapaniga. Nad ei ole loomulikult samaväärsed, need Jaapani ja Ameerika Ühendriigid, aga põhimõtteliselt protsess on sarnane. Te räägite läbipaistvusest, täielikust läbipaistvusest. suurepärane. aga meil on ju läbirääkimisvoorude kokkuvõtted. pärast iga vooru avaldatakse internetis kokkuvõtted. Need tuleb siis läbi lugeda, sest need on olulised meie kodanike jaoks. meie ülesanne on algatada arutelu oma piirkondades Euroopa Liidus, sest lõpuks peame meie otsustama. sest eh, siin tõstatati küsimus selle kohta, proua Ernst vist oli see, eh, kes tagab selle, et lõpuks ka meie, Euroopa Parlamendi liikmed, hääletame poolt. ning seetõttu peaksime me kohe alustama arutelusid kodanikega. kolleeg Roil, kolleeg Manka ning Sana NATO ja teised väljendasid kahtlusi TTIP osas. kahtlused on täiesti selgelt olemas. ent paraku ei olnud ilmselt kõik nendest äh, kahets-, äh, kahtlusi avaldanud kolleegidest kohal, siis kolleeg Ješenikil väljendas ka üldisi kahtlusi. et meil, me ei soovi näha mingit sotsiaalset või keskkonnadumpingut Euroopas ja loomulikult ei soovi, aga selleks ongi vaja läbi rääkida. sest meil on ju kõik võimalused olemas, muuhulgas ka meil Euroopa Parlamendi liikmetena nii et äh, me ei, ei ole põhjust siin kaevelda, vaid peaksime algatama arutelu konkurentsivõime küsimustes. loomulikult me peaksime avama oma turu selleks, et saada odavamat energiat ka Euroopas ning konkurentsivõime, nagu ma ütlesin härra Kerkile, sõltub energiahindadest suuresti. nii et vaatame, missugused tulemused on meie läbirääkimistel. intellektuaalomand. loomulikult väga keerulised läbirääkimised. siin on palju keerulisi küsimusi. nagu komisjoni esindaja märkis, Euroopa Komisjoni esindaja, on riigihanked väga tähtis teema. selge on see, et me ei, ei saa leppida praeguse olukorraga, kus riigihanked Ameerika Ühendriikides on meie pakkujatele, VKE-dele suletud. nii et probleeme seisab meil ees palju, palju läbirääkimiste voore ning õigusega märgiti, et Ameerika poolel on nii-öelda tähtajaks kaks tuhat kuusteist lõpp. selleks ajaks, et nad soovivad lõpetada läbirääkimised Obama ametiaja lõpuks. meie äh, nii-öelda lõpptärmin on kaks tuhat üheksateist, mis on meie ametiaja lõpp, nii et meil on aega rohkem. nii et ma ei taha sellega öelda, et, et me peaks hakkama venitama läbirääkimistega. meie avatus Ameerika Ühendriikide poole võiks aidata meid. aga igal juhul me ei tohiks kiirustada liigselt läbirääkimistega me peaksime punkt punkti haaval edasi liikuma ning lõppkokkuvõttes usun, et see saab mõlemale poole olema väga kasulik, nii Euroopa Liidule kui Ameerika Ühendriikidele. aga suur tänu teile selle arutelu eest, väga oluline on, et ma tean nüüd teie seisukohti ning tean teie kahtlusi ja kõhklusi, tean, millest te nõustuda ei taha ja see on oluline teada ka Euroopa Komisjoni jaoks ning meie läbirääkijate jaoks ja meie arvamuse peaksime vormistama niipea kui võimalik, kakskümmend seitse veebruar kell kaksteist päeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kakskümmend seitse veebruar kell kaksteist käesoleval nädalal siis veel ning saatke palun oma muudatusettepanekud, nendest on kindlasti palju abi meie arvamuseelnõu koostamisel. kolleegid, kui lubate, kutsun viis esinejat meie kuulamisele. meil toimub täna pärastlõunal TTIP teemaline kuulamine, järgmine punkt meie päevakorras, punkt neliteist. ja peaksin ehk ütlema, punkt kuusteist sest tõenäoliselt kõik meiega kella poole seitsmeni ei püsi, et järgmine ITRE komisjoni koosolek toimub kahekümne kolmandal märtsil kaks tuhat viisteist kolmest kuni poole seitsmeni õhtul ning kahekümne neljandal märtsil üheksast kuni kaheteist kolmekümneni ning kolmest kuni kaheksateist kolmekümneni. nii et kakskümmend kolm, kakskümmend neli märts, meie järgmise koosoleku päevad ning nüüd jätkame meie avaliku kuulamisega TTIP mõjust ITRE poliitikavaldkondadele. ning tervitan siin meie külalisi, meie viit esinejat ja samuti loomulikult meie kolleegi Inta komisjonist, Inta komisjoni esimeest, härra Bent Langet. lubage, ma teen väikese sissejuhatuse meie kuulamisele. mul on siin nii palju dokumente ja pabereid ees, et pean natuke ei, see ei ole see. nii, ongi just äh, juhataja märkmed. nii, lõpetasime siis just oma arutelu ITRE arvamuse osas TTIP kohta. ning äh, kõigil on värskelt meeles, kui tuliseks see arutelu on hiljuti läinud kõigis Euroopa Liidu piirkondades. me näeme, kuidas suureneb vastuseis TTIP-le ning me peaksime sellele tähelepanu pöörama. kui me usume TTIP läbirääkimistesse ning turgude avamisse, avamise vajadusse Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide vahel, siis peaksime endale aru andma sellest, mis toimub ning äh, tegutsema vastutustundlikult. ja ma tunnen seda kindlasti oma riigis ja kavatsen vastavalt käituda. arutelud muutuvad tulisemaks ja tulisemaks. ning äh, enamasti juhib neid arutelusid ideoloogia, mitte faktid. inimesed tahaksid äh, läbirääkimisi ise kuulda, tahaksid näha kirjalikke aruandeid läbirääkimiste kohta ja tähendab, nad ei taha neid arutelusid kuulda ega lugeda, nad tahavad olla ideoloogilistel põhjustel vastu. aga me peaksime niisuguse ideoloogilise vastuseisu asendama reaalse aruteluga, see on meie eesmärk. meie kuulamise põhiline eesmärk. ning nii palju minu poolt alustuseks ja palungi nüüd Inta kolleegil teha omalt poolt väike sissejuhatus. me oleme natukene ajast maha jäänud juba, nii et Bernd, palun. nüüd aitäh! teen omalt poolt ka väga lühidalt. usun, et kuulamine toimub väga õigel ajahetkel. Te arutasite enne just oma arvamust resolutsioonile, mida me ette valmistame. meil toimus ka arutelu Inta komisjonis ning äh, oluline ongi just mõelda, mis on toimunud viimastel pooleteist aasta vältel läbirääkimiste käigus ning mis on Euroopa Parlamendi seisukoht, mis nõu me saame anda oma läbirääkijatele mina olen veendunud, et et TTIP-l on anda oluline panus Euroopa taasindustrialiseerimisse, kui me tahame suurendada oma SKT-d kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, nii nagu soovitud, siis peame eri poliitikavaldkondades rakendama meetmeid, mis seda saavutada aitavad. nii et väga oluline on siis see tänane kuulamine ITRES TTIP-ga seotud küsimuste kohta teistes komisjonides toimub sarnane töö, praegu on meil neliteist komisjoni, kes eh, Inta komisjonile oma arvamused esitavad ning see on minu meelest ainulaadne olukord parlamendi ajaloos. igal juhul tänase kuulamise mõlemad aspektid on olulised Euroopa reindustrialiseerimise jaoks. energia, loomulikult energiajulgeolek kvaliteedistandardite võimalus energiavaldkonnas ning teiseks, mis on spetsiifilisemalt minu huvi, eh, on fookus VKE-del ning eh, resolutsiooni eelnõus on mul sees eraldi peatükk VKE-de kohta, kes peaksid kindlasti saama kasu TTIP-st läbi standardite tunnustamise ning parema regulatsiooni. nii et väljavaated. nii et TTIP looks paremad väljavaated VKE-dele ning et tõesti lähtutaks põhimõttest, et kõigepealt väikesed. suur tänu, et kuulasite ära mu sissejuhatuse ning ootan suure huviga ettekandeid meie ekspertidelt. aitäh, kolleegid, aitäh, Bernd! esimene osa meie kuulamisest on siis minu juhatada ning teine osa INTA komisjoni esimehe juhatada. neliteist arvamust tuleb siis. olete te tõesti valmis tõsiselt kaaluma meie arvamust, on minu esimene küsimus teile. loomulikult ja loomulikult sellest jätkub, rohkem ei peagi midagi ütlema aga tavaliselt ma tean, et kui öeldakse loomulikult, siis järgneb alati mingi aga, aga seda aga ma ei taha kuulda. Lähme nüüd edasi meie paneeldiskussiooni juurde. Pavel Olehnovitš, Kesk-Euroopa energiapartnerluse direktor, saab sõna. ja tal on sõna kümneks minutiks. palun. meeldivat pärastlõunat kõigile, aitäh, härra esimees mul on suur heameel, et te kutsusite mind siia esinema teile seoses küsimusega, mis on väga huvitav minu jaoks. mikrofon, palun. vabandust, tundub, et lülitus välja. niisiis, veel kord suur tänu veel kord mind kutsumast ning sõna andmast CEP nimel mis on organisatsioon, mis koondab Kesk-Euroopa piirkonna liikmeid. ning TTIP-d puudutavad arutelud on meile väga huvitavad. üldjoontes toetame loomulikult seda, et üritatakse sõlmida TTIP-taoline leping selleks, et äh, võimaldada teha rohkem investeeringuid ning luua uusi töökohti. ent me näeme erinevusi majandussektorite vahel Euroopa Liidus. mina olen optimistlik selles suhtes, et pooled jõuavad äh, lahendusteni, kuid peaksime Euroopa Liidus siiski mõistma seda, et probleemid, mis on seotud TTIP-ga, tuleks la-, jagada kahte nii-öelda kategooriasse. üks puudutab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhteid ning teine puudutab meid endid, Euroopa Liitu ennast, Euroopa Liidu regulatsioone. millised on siis meie vajadused? mina keskendun sellele meil peaks olema sama juurdepääs gaasile ning toornaftale, selleks et tagada meie energiajulgeolek ning äh, võimaldaks meie energiamahukal majandusel areneda. praegu näeme kiireid arenguid äh, keemiatööstuses Ameerika Ühendriikides tänu madalatele toorme ja energiahindadele. kas kõik toimib? nagu näete kaardilt, järgmine slaid on tööstus Ameerika Ühendriikides saanud palju uusi investeeringuid lämmastikusektoris ning kolmkümmend neli protsenti tuleb Euroopa Liidust. Euroopa Liit on seega kaotanud palju võimalikke uusi töökohti. me näeme, et energia ja toorme madalad hinnad ei ole seotud üksnes lihtsama juurdepääsuga Ameerika Ühendriikides odavatele energiaallikatele, vaid suuresti ka madalamate maksudega ning äh, vähem koormava keskkonnaalase seadusandlusega. seda peaks arvestama ka Euroopa Liidu õigustikus mida Euroopa Liit peaks rakendama või tegema, enne kui ta saab TTIP heaks kiita? näiteks peaksime keemiatööstuse valdkonnas, meil on seal kuus koma viis protsenti tollimaksud. meie keemia ja tuletatud toodete turgude kaitseks. ja see tuleb kaotada viie kuni kümne aasta jooksul meie ettepanek oleks siis, et toimuks niisugune üleminekuperiood, umbes kümme aastat. kahepoolsed äh, kaitseklauslid peaksid võimaldama pooltel oma tollimaksu tõsta või kehtestada, teatades teisele poolele ette. ja see peaks olema kohustuslik TTIP sõlmimiseks. tervitame komisjoni peadirektoraadilt siseturu ja tööstuse ning ettevõtluse peadirektoraadilt saadud infot selle kohta, et REACH regulatsiooni TTIP ei puuduta ning et registreerimiskohustus kehtib ka Ameerika Ühendriikide ettevõtjatele. järgmine asi, mis on väga oluline mida läbirääkimistel on eelneva perioodi vältel kasutat-, käsitletud, on CO2 heitmed. seda tuleks käsitleda väga olulise majandusliku küsimusena, mis äh, märkimisväärselt mõjutab toodete lõpphinda. CO2 heide kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Ameerika Ühendriikides oli kuusteist koma viiskümmend viis ja Euroopa Liidus seitse koma kolmkümmend viis tonni inimese kohta. kui me mõtleme sellele, et ühe täiendava tonni õhku paiskamine, süsiniku õhku paiskamine on umbes kuussada toob kulusid umbes kuussada Ameerika dollarit, siis näeme, et Ameerika toodang on palju odavam kui ja siis, siis tekib küsimus, kuidas seda erinevust vähendada. nagu näeme, Ameerika Ühendriikides ei, ei, ei ole saavutatud veel piisavalt edasiminekut äh, süsinikheitmete vähendamise osas, mis annab ameeriklastele eelise Euroopa Liidu tööstuse ees. siseregulatsioon, millele me peame keskenduma nagu ütlesime, äh, CEP toetab äh, TTIP sõlmimist, ent teatud Euroopa Liidu regulatsioonid tuleks üle vaadata, sest võimalused peavad olema võrdsed. ning äh, tööstusel peaks olema võimalik areneda ka Euroopa Liidus ja luua uusi töökohti. energiamahukad majandusharud tuleks panna süsinikulekke nimekirja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tingimusel, et et nad täidavad BAT tingimused, vähemalt kakskümmend viis protsenti tootjatest. selle nimekirja olemasolu peaks tagama eh, tasuta sajaprotsendilised süsinikukvoodid, süsinikuheitmeload süsinikulekke nimekirja kantud osad ettevõtted ei oma veel niisugust luba, sajaprotsendilist luba kõik. vaid see lubatud protsendimäär on ainult seitsekümmend neli. nüüd taskukohane energia, mis on omamaine, peaks saama intensiivsemalt toetust Euroopa Liidus. me peame keskenduma tõhusamatele ja, ja uutele tehnoloogiatele, näiteks ütleme süsinik, elektri ja söeelektrijaamad, mis on, vastavad teatud tõhususnõuetele, peaksid äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks saama ka toetatud. ning lõpetuseks energia ning energiamahukad sektorid Euroopa Liidus ei ole, ei saa nii soodsat käsitlust, ei ole saanud nii soodsat käsitlust nagu Ameerikas. Kesk-Euroopas soovime arendada oma tööstust selles valdkonnas ning luua uusi töökohti, vähendada töötust ning TTIP peaks meid selles aitama. ja seetõttu palun arvestada energiamahuka tööstuse ja energia erilist rolli ja kohta MSR-i ning teiste süsteemide kohta ning äh, süsinikulekke nimekirja kohta tehtud äh, minu ettepanekut arvestada. aitäh, härra Olehnovitš! ja nüüd saab sõna teine kõneleja, härra Mariano Gonzalez Teada, palun. samuti kümneks minutiks paluksin teid tere kõigile. ma olen pärit Hispaaniast, ma olen äh, keskkonnakaitseorganisatsiooni nime, äh, liige, mille nimi on Ecologistas en Acción. suur tänu, et ma teid äh, siia kutsusite, mind siia kutsusite, olen siin esimest korda, loodetavasti minu sõnavõtt on teie jaoks huvitav. eelkõige sooviksin teile öelda, et meil on kõigest kümme minutit kõneaega ja paljud neist slaididest, mida näitame, on, võtavad palju kauem aega. aga kui olete valmis, soovite minust lisainformatsiooni saada, siis olen valmis alati teid aitama. kõigepealt siin on äh, mõningaid andmeid. ma arvan, et äh, enamus on nendega tuttavad. Euroopa Liit on äh, viiekümneprotsendiliselt energiasõltuv. ning kõige olulisem on mõista ka seda fossiilkütustest ühest küljest nafta, kaheksakümmend viis protsenti meie naftast tuuakse väljaspoolt ning naturaalgaasi puhul kuuskümmend protsenti ning see on mure, mis meie kõigile jaoks on ühine sooviksin öelda, et energia tarbimine Euroopa Liidus kasutab põhiliselt küll äh, transpordisektoris fossiilkütuseid, kolmkümmend protsenti kõigist fossiilkütustest ka läheb äh, transpordisektorisse äh, ning nagu ma ütlesin, naftat eriti äh, tuuakse Euroopa Liitu väljaspoolt. see tähendab seda, et Euroopa Liit on haavatav. eriti kahe tuhande kaheksanda aasta kontekstis me kõik teame, et kahe tuhande kaheksandal aastal vallandus majanduskriis, praegusel hetkel olukord maailmas muutub mitte ainult majandus- ja finantssektoris, vaid ka geopoliitilises ähm, mõttes on, toimuvad muutused äh, maa, maa, planeedi maa olukord aina harveneb, kliima muutub ning äh, äh, selles hetkel on kõnel, kõnel kaks strateegiat, business as usual, jätkata nii, nagu ikka oleme teinud, mida nagu oskame teha, teine võimalus on kohaneda uue olukorraga ja kohaneda muutustega. tõepoolest, me peame jätkama sellega, mida me oleme teinud, kõige mõistlikum, kõige lihtsam oleks äh, jätkata samas vaimus, sest muutused tekitavad ebakindlust äh, ja staatus quo'd on siis uuesti väga raske saavutada. Euroopa Liit on äh, otsustanud äh, jätkata nagu ennegi, ei mõisteta, et energiamudelis on toimunud muutused Euroopa Liidus ja täheldame lihtsalt, et Euroopa Liit teeb seda, mida ta oskab teha, ehk siis äh, Eh, kasutab eh, energiaallikaid, mida meil endil ei ole, üritab need enda kätte saada teistes riikides, eh, üritab mitmekesistada energiaallikaid, vähendades sõltuvust Venemaast ja suurendades sõltuvust riikidest nagu Ameerika Ühendriigid või Kanada. mis on võimalik, kuna nendega me mõistame teineteist paremini ja on olemas ka kaubanduslepingud ning äh, kaubanduslepingud on üks neist vahenditest, mida Euroopa Liit kasutab, et äh, ligi pääseda energiaallikatele. kuid äh, see võimalus jätkata siis nagu äh, seni, kuigi see on kõige lihtsam, mugavam ja kergem, ei tähenda see seda, et see on probleemide vaba. esimene neist äh, puudutab energiasõltuvust. kui me sõltuvusallikat lihtsalt muudame, siis jah, mitmekesistame, aga sõltuvus on äh, ikkagi äh, alles. teiseks, äh, poliitiline suveräänsus. mind hämmastas, kui ma kuulsin, et öeldi, et me võime jõuda energiasõltumatuseni. minule tundub see hämmastav olevat, sest mm, kuid toimuvad äh, äh, äh, nagu hakkavad toimuma vaidlused Euroopa Liidu ettevõtete ja ameeriklaste vahel, siis otsustab arbitraaži kohus. Ähm, ja see tähendab siis seda, et nii tundliku teema, nagu seda on energia küsimus, et anname selle rahvusvahelise kohtu kätte. me oleme näinud, kuidas näiteks kütuse kvaliteedi direktiiv vähendas oma mõju, ta praktiliselt muutus täiesti kasutuks äh, seoses äh, majandusläbirääkimistega Kanadaga, äh, mille eesmärgiks ometi oli, direktiivi eesmärgiks oli emissioone vähendada, see kadus, kadus täiesti kõne alt seoses kaubandusläbirääkimistega ja mis saab siis, kui ameeriklastega alla kinnitada, kirjutatakse leping. teiseks nüüd klimaatiline kaos, seda on lihtsam öelda kui kliimamuutused Mm. räägime siin palju kildaõlist, äh, kui me räägime äh, muust sellisest, äh, mille kasutusel on CO2 heitmed, heited kõrgemad kui teistel fossiilkütustel. nii et kui Euroopa Liit, kes soovib vähendada kasvuhoonegaase, ei saa endale lubada äh, et äh, me oleme maailma kolmas äh, e-, e-, primaarenergia kasutaja, ei saa öelda, äh, et, et meid ei huvita enam CO2 heited. kõik uued, kõik uued energiaallikad nõuavad suuri investeeringuid, Euroopa roll on siin äärmiselt oluline. neljandaks on võimaluse, uue võimaluse kasutuse hind ja Eh, kõik eh, see, eh, mis soovitakse, mis oleks võinud minna uutesse energialiikudesse, see kasutatakse ära lihtsalt fossiilkütuste kasutamise tagajärgede likvideerimiseks. ja viimaks, me räägime nüüd sellest, et fossiilkütused ei ole lõpmatu varuga, nad lõpevad üks, ükskord otsa, mul on kolm minutit veel jäänud. see Eh, on Huberti eh, naftakasutuse tipp. Eh, see on, võeti kasutusele kolmkümmend aastat tagasi ning siin on märgitud seda, millal on tootmise maksimum ja millal hakkab see tootmine ja tarbimine vähenema, see oli siis kaks tuhat kuus või kaks tuhat kümme. igatahes nafta tootmine hakkab vähenema ning kõik äh, need äh, majandused, kes fossiilkütustest sõltuvad, peavad endale muud variandid välja mõtlema. ning äh, kõik need nafta, liivad, kilda, õli, põlevkiviõli, muud sellised asjad, see ei ole lahendus, nii et arvata, et me võime samamoodi jätkata nagu minevikus, need eksivad, sellel ei ole mingit teaduslikku alust meil läheb lihtsalt kümme aastat aega selleks, et olla samas punktis jälle tagasi. me ja nüüd veel siin räägiti selle kohta midagi, kuidas Ameerika Ühendriigid said energia autonoomsuses suure sammu edasi astuda, kasutades kildagaasi. kahetsusega ütlen teile, et viimaste andmete kohaselt mis avaldati ajakirjas Nature, on näha, et äh, prognoosidel polnud mingisugust alust, nii et äh, kui te näete seda graafikut siin, siis äh, on igasugused prognoosid ja kõige pro-, optimistlikum oli Goldman Sachsi oma. Goldman Sachs kes äh, võltsisid Kreeka arveid, äh, olid need, kes ütlesid, et, äh, et kildagaasi on nõrkemiseni palju. kuid tegelikult on see lihtsalt, on see lihtsalt finantsmull ja kui me selle uuesti Euroopas alla neelame, siis see on küll äärmiselt tobe. ja see on siin teine hiljutine uurimus, mis ütleb sedasama, roheline, sinine näitab kildagaasi tegelikku olemasolu, punane seda, mida prognoositi ning äh, sama äh, öeldakse äh, ja teine puudutab siis naftaliivadest saadud nafta käest. ma ei tea, kas ma ühe minuti võin veel rääkida. lõpetuseks sooviksin öelda lihtsalt seda. Eh, sooviksin täpsustada, et ma tean, et nafta on praegusel hetkel odav, kuid see on kõigest konjunktuurne küsimus seoses spekulatsiooniga ja lõpetuseks, Euroopa Liit üritab muutusi leida, üritab eh, ellu jääda uues kontekstis, vähendada eh, energia tarbimist. küsimus on selles, kuidas kasutada transporti meie linnades, meie tööstuses, kuidas eh, tõhusam, energiatõhusamaks muutuda, kuidas to-, kuidas taastuvat energiat kasutada, kuidas kas-, kuidas Eh, kasutada eh, uut tüüpi eh, põllumajandust, vastasel korral jõuame me katastroofilise olukorrani. meil on vähem finantsvahendeid vastu astuda kõigile muutustele, mis tuleb niikuinii läbi viia, aitäh. Thank you, thank you very much, Mr Gonzales Tejada. suur tänu, härra Gonzales Tejada ja nüüd on meil küsimuste voor meil toimub arutelu ITRE komisjoni liikmetega, meil on üks tund juba see teema arutusel olnud kella kolme ja nelja vahel, aga nüüd me saame eh, eh, meie külalistega arutada energia eksport USA-st Euroopasse. uuringud on näidanud, et USA-l äh, on tegelikult Aasias hoopis ahvatlevam turg. ja Hiina, India, Jaapan ja mitte Lääne-Euroopa või Kesk-Ida-Euroopa ei ole eh, veeldatud maagaasi jaoks kõige ahvatlevam sihtpunkt. kuidas eh, sellele vastu seista ja samuti toornafta eksport USA-st Tei-, tipp tähendab ju turgude avamist, vähem ega rohkem ja härra Gonzales teada, biokütuste tootmine ja mida siin TTIP saab ära teha, nagu te teate, meie esimese põlvkonna biokütuste mõte ei olnud eriti hea mõte. eriti see, kuidas see muutis maa kasutamist kaudselt ja nüüd me peame oma muudatused tegema õigusaktidest, et biokütused äh, nüüd kaugeneks nendest esialgsetest halbadest mõjudest ja kuidas teie näete biokütuste alaseid õigusakte tipi seisukohast ja ka äh, Inta kolleeg esitab omapoolsed küsimused. ausalt öeldes ma ei ole päris kindel, millised teiepoolsed nõudmised TTIP-ile on. siin räägiti jah, süsinikulekke teemat eh, ja energiaallikate mitmekesistamist, aga millised on konkreetsed nõuded teie poolt TTIP-ile, mis te arvate, kas me ei peaks vähendama tollimakse? sest konkurentsiolukord on erinev maailma erinevates osades või me peaksime mingi spetsiaalse CO2 klausli sisse panema TTIP-i ja mis puudutab energiakasutuse efektiivsust, mida see tähendab? me tahame energiapeatükki näha selles leppes, kus on kirjas jätkusuutlikud kriteeriumid, kas see tähendab seda, et te tahate tahate mingeid energiaefektiivsuse meetmeid näha koostöös USA ja Euroopa Liidu vahel? kas see peaks kuidagi olema kirjas seal leppes, millised on need konkreetsed nõuded, mida me peaksime taotlema TTIP-i lepingu puhul? kolleeg Kolli üks, Kelly üks minut küsimaks. ma tänan mina kuulun Indasse ja Itresse ja huviga olen jälginud seda teemat ja kõigepealt ma tahaks öelda, et meil lasub vastutus, meie peame oma kodanikele äh, selle kõik edasi kandma ja tähtis on, et meie sõnumid oleks positiivsed, sest praegu on ainult negatiivsed sõnumid olnud. ja küsimus mõlemale panelistile. kui me ei kasuta neid võimalusi nüüd ära, äh, siis Äh, millised on tagajärjed meile, kui me meie loomuliku liitlastega siin lepet ei eh, sõlmi? ja nagu viimane kõneleja ütles, frakkimine äh, võib-olla ei anna nii palju, kui me tahtnuks, aga millised on alternatiivid? jälle Vene gaasitorud hoida sajaprotsendiliselt hõivatud. palun järgmine. ma tänan jah, ma tuleksin tagasi äh, selle küsimuse juurde, mida härra Pööts ütles, et jah, et meil saab olema TTIP läbirääkimistel eraldi energiapeatükk ja huvitav oleks teada, mis seal kirjas peaks olema selles peatükis. sest minu seisukohast küll me tahame sellist auahnet TTIP tippi, kus normid, standardid hoopis tõuseksid ja tähtis on, et kuidagi ei õõnestataks olemasolevaid standardeid ja siin on huvitavaid võimalusi, mida tasuks uurida Euroopa äriühingute jaoks innovatsiooni vallas, roheliste kaupade vallas, energiatehnoloogia vallas avanevad suurepärased võimalused, USA-l on tohutud teadusuuringud läbi viidud äh, selles valdkonnas, kas äkki annab rohkem ära teha eh, teadusuuringut, laiendada energiaefektiivsuse ja energiatehnoloogiate eh, valdkonnas ja võib-olla konkretiseerida teksti selles osas, huvitaval oleks selle kohta rohkem kuulda. Eh, ja ekspordipiirangud naftale ja gaasile on see, mida senini on käsitletud, aga energeetika on palju laiem mõiste ja mis seal peatükis kõik peaks lisaks kirjas olema? härra Grabatšik. jah Äh, Olla Honechowicile esitan küsimuse emakeeles. Pytanie dotyczące pana wypowiedzi w kwestii e, tu jest. Äh, minul on küsimus teie ettekande kohta, mina istun siin. küsimus puudutab keemiatööstuse ärakolimist. meie jaoks on keemiatööstus Kesk-Euroopas tohutult tähtis. ja kui nüüd tollimaksud kahanevad nullini või isegi äh, kuuelt protsendilt allapoole, siis keemiatööstus Poolas lihtsalt kaob ja mitte ainult Poolas, vaid kõikjal Euroopas. ja sellepärast tahaks küsida, kuidas teie hinnangud näitavad, kas keemiatööstuse turg siis kuivab kokku ja kui palju töökohti teie arvates seetõttu kaob? härra Jadot tänu teile, härra esimees. mind üllatas CP äh, esindaja sõnavõtt. Te näitasite hästi paljusid arve oma ettekandes, aga te ei rääkinud sellest, millised sissetulekud on teie liikmetel, kes said väga suurt kasu CO2 heitekvootidest. ning nagu ütles mõttekoda Sandberg, äh, milja, poolteist miljardit äh, oli kättesaadavad, mida ArcelorMittal näiteks ei maksnud, nad said väga palju selle eest raha. isegi nende äh, tehaste eest, mis suleti vähemalt mineviku osas võiksite te öelda, et Euroopa kliimapoliitika oli äärmiselt kasumlik kõigi nende jaoks, kes eh, tekitavad eh, CO2 heitmeid ning eh, mis puudutab Atlandi-ülest lepingut, siis Euroopa ja Euroopa Komisjoni eesmärk mitte ainult kilda gaasi ostmist Ameerikast mis enamasti äh, tuuakse, kaevandatakse Euroopast äh, ja kui seda tehakse Poolas ja mujal, siis kas on tõesti meie äh, huvides, proua Helms? suur tänu, minul on küsimus härra Teadale. ja järgmine, te ütlesite, et me peame mõtlema alternatiivide üle, järele energiasääst ja mitte import. ja minu küsimused on järgmised kuidas siis äh, peavad talitama energiamahukad tööstused teie arvates, millised on ettepanekud neile teie poolt ja mida TTIP-i peab kirja panema energiaturu kohta, kas see peaks välja jääma sealt või osaliselt välja jääma või kuidas peaks sõnastama selle teksti ja äh, äh, kas TTIP-ist on kasu energiatarbimist vähendada ja taastuvaid energiaallikaid äh, turgutada, tagasi tõugata. kas meil on TTIP-i vaja selleks, et hõlmata ka energianõudlust? see on tähtis küsimus ja kas TTIP-ist on ka mingi kasu taastuvate energiaallikate edendamiseks? härra Moitsa, järgmine. <clears throat> Like to... tänan. mina tuleks selle juurde, millest esimees ise rääkis nimelt on müüt see, et TTIP ilmtingimata energiajulgeolekut Euroopas hakkab tugevdama, sest gaasi hind on palju huvipakkuvam Aasia turgudel USA jaoks ja teiselt poolt seitsmekümne kolmandast aastast on nafta ekspordikeeld USA-st, aga kas see on ka midagi, mille üle komisjon läbi räägib ameeriklastega? ma tean, et Kanadale tehti erandid ja Mehhikole piiratud eh, erandid ja seal oli vahetustehing neil eh, paar nädalat tagasi. aga kuidas ikkagi toornafta ekspordikeeluga USA-s lood on? jah, eh, energia julgeolek on hoopis rohkem kui lihtsalt gaasi ekspordi ja impordi teema. ma tänan, härra Martines. suur tänu teile, härra esimees. hetk tagasi te näitasite näpuga kõigile neile, kes kahu, kahtlevad selle lepingu ehm, headuses, kuid ärgem arvakem, hea küll, aga ärge arvake, et see ka kõik mured eh, ise eh, see eh, enesest lahendab ning tahtsin küsida härra Leibovitšilt. jah, te tõite väga palju arve meile, te rääkisite sellest, et peame eh, ka meie konkurentsi, ettevõtete konkurentsivõimest ning te rääkisite, et Ameerika ettevõtete CO kahe heitmetest ja eh, Euroopast. Euroopas on meil võimalik saavutada taskukohast energia hinda. Mm, küsimus on äärmiselt lihtne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 juhtida tähelepanu sellele, et tegu on kaubanduslepinguga, mis tähendab Euroopa jaoks olulise turu avamist. mul on äh, küsimus, äh, mis on suunatud kahele paneeli liikmele, kui me ei võta äh, otsust turgude avamise kohta vastu, siis mis toimub, kas Euroopa sulgub praegustesse kriteeriumitesse, see tähendab seda, et et eh, jätkub meie sõltuvus Venemaast. ma kordan veel kord, et eh, kaubanduslepe avab meie jaoks tohutu suured turud, mis toob meile uusi tehnoloogiaid ja eh, samuti kaotab ära meie ees seisvad tõkked, mis on Euroopa nii palju, nii palju kahju toonud. tahaksin teada, mis juhtub siis, kui me sellest, selle kokkuleppele alla ei kirjuta, sest praegusel hetkel jääb selline mulje, nagu me eitaks selle eeliseid äh,, nagu Euroopal ei olekski sellest mingit kasu uh,. Keynote speakers in this panel discussion. ma tänan ja nüüd ma palun meie külalistel vastata küsimustele, mis järjekorras, kes algust teeb ma annan kummalegi viis minutit vastusteks. väga palju teil aega ei ole, parlament ju, meil on kogu aeg kiire. Microphone, okay. Vale, okay. Now it's working. No, sobre todo lo decía pensando en los traductores. Sooviksin vabandada, sest ma rääkisin enne jube kiiresti ja mul hakkas tõlkidest kahju. <laughs> aga äh, Äh, mis puudutab kütuseid, siis äh, Euroopa äh, mulle öeldi, et ma pean tõepoolest rääkima aeglasemalt. ehk siis biokütused. <laughs> mida on näidanud Euroopa Liit viimase kuue aasta jooksul ähm, on näha olnud, et tegelikult biokütused ei vähenda keskkonnamõjusid kasvuhoonegaase. näiteks sojaõli, mis tuuakse Indoneesiast, võttes arves otsekasutuse mõjusid ning millised mõjud on metsade maharaiumisel, siis see näitab, et nende mõju on negatiivsem, selliste kütuste mõju on negatiivsem kui fossiilkütuste oma. näiteks Ameerika Ühendriikides kasutatakse etanooli ja TTIP on üks võimalus etanooli, kütuse etanooli mm, saabumiseks Euroopa turule. igatahes on see kõik vägagi seotud nafta tarbimisega, eh, sest eh, kui naftat kasutatakse vähem, siis see tähendab seda, et äh, kättesaadavate toiduainete äh, hulk langeb. Äh, ja teiseks samuti ka põllumajanduses kasutatavate kütuste hind tõuseb. bio ja see kõik on muidugi transpordi küsimuses eriti oluline. nüüd, mis puudutab frekkimist, siis tuleb võtta kasutusele selged meetmed. me ei saa loota, et, et me kümne aasta pärast peame hakkama jälle sedasama asja tegema, aga veel halvemini ettevalmistatuna. näiteks äh, frakkimine annab meile ainult pisut äh, tegutsemisruumi juurde, paar aastat juurde, kui ta äh, veelgi halvendab kliimamuutused äh, Ehm, ja tegelikult ainus võimalus on muuta oma majandust. millised alternatiivid on? Väh, eh, suurendada energiatõhusust, eriti eh, hoonetes, et kar-, tarbida vähem energiat ja mi-, mitte kulutada majandusressursse lihtsalt selleks, et viie aasta, viis aastat veel kasutada kildagaasi ja mis puudutab nüüd rasketööstust, siis äh, kui on alternatiivne äh, majandusmudel, äh, oleks võimalik mõelda, milline koht on rasketööstusel ja selge on see, et teatud energiakvoot peaks neile jääma. ning energiaturg, ma väga hästi seda asja ei äh, tea, aga see, mida soovib Euroopa Liit saavutada TTIP-ga, eh, nagu seda ka Huffington Postis on öeldud, eh, eh, palutakse seda, et Ameerika Ühendriigid üritatakse tekitada Ähm, ligi pääseda Ameerika äh, kildagaasi varudele, mis aga ei, ei too kellelegi tegelikult kasu, selle, nende varude kasutamine, nii et kas äh, me mõtleme ümber, millised on eesmärgid või ei ole sellel kõigil mingisugust mõtet ja taastuvad energiariigid äh, tähendavad enamasti elektritarbimist äh, Äh, praegusel hetkel siis äh, tähendab see seda, et äh, et et üritatakse leida alternatiivi nafta ja vedelgaasi kasutamisele. ja nüüd see, mis ma alguses ütlesin, me endiselt praegu me sõltume Venemaalt, Venemaast küsimus ei ole niivõrd Venemaas kui fossiilkütustes. ja võib-olla TTIP-ga me võiks äh, siis äh, vähenda, vähem sõltuda Venemaast ja rohkem Ameerika Ühendriikidest, aga paar, viiekümne kuni kümne aasta pärast oleme ikka samas olukorras tagasi. mina mina ei ole võimeline leidma üksinda lahendust, arvan, et peame kõik koos seda tegema, peame mõtlema selle peale, kuidas energiakriisiga äh, Äh, kriisist üle saada, see on üks suuremaid väljakutseid, mis Euroopa ees seisab. ma üritan rohkem nüüd kõneajast kinni well,. Oh, suur tänu. ei olnud paha, sugugi mitte, aitäh vastuste eest. nüüd ajast pidasite suurepäraselt kinni ja vastusedki olid head. ja nüüd härra Oleg Novitš. viis minutit, viis ja pool Many, many questions, but uh, let me äh, palju oli küsimusi, aga ma alustaksin üldistest märkustest. ja äh, TTIP üldiselt, et kas me peaksime selle kasuks otsustama või mitte, äkki me hoopis raiskame aega sellega, et peame läbirääkimisi TTIP-i üle, võib-olla me ei peaks seda üldse tegema või vastupidi, me tunneme ennast äh, piisavalt äh, mugavalt äh, olukorras, kus Euroopa Liit ei ole veel oma energiaturu kujundamist lõpule viinud ja sõltub ühest tarnijast ja seetõttu on suurte probleemide ees. väga palju on lihtsaid vastuseid nendele küsimustele. meil on vaja mõelda öö, Äh, mitte üksikute osaliste partnerlussuhete peale, vaid Euroopa Liidu kui terviku partnerlussuhete peale tähtsate partneritega ja meil on vaja ka minna mitmekesistamise teed. meil ei ole vaja omaenda tootmist välja arendada, kui meil on äh, head ja usaldusväärsed partnerid. aga meil ei ole neid, nii et me peame mõtlema selle peale, kuidas olukorda muuta ja lahendust leida. Äh, olla äh, teistele partneriks, mõtleme uute tehnoloogiate peale, mis on tulemas, suurem tõhusus, äh, uued tehnoloogiad mis muudavad meidki kõige tähtsamate turuosaliste partneriks. ja vastus küsimusele ArcelorMittali kohta ma ei oska siin vastata. Äh, mina olen Lotus Grupi juht ja meil oli üks offshore programm äh, ja suur-suur investeering. Äh, jah, raha ja toetuse varal me saime enda käsutusse kõige uuem, uudsema tehnoloogia, meil on nüüd töötlemistehast, mis on kõige modernsem maailmas ja kõige tõhusam maailmas. me mitte ainult ei jäänud ellu, vaid meil õnnestus ka teistega oma suhted hoopis uutele alustele rajada. nii et <clears throat> väga tähtis on ka selline siire ja sellepärast ma rääkisingi, et TTIP-ist, et see on pelgalt kaubandusleping USA-ga. mina isiklikult ei hooli sellest, et ükskõik, kellega me lepingu sõlmime USA-ga või kellegi teisega, et selle kaudu kuidagi õnnestub meie palju paremaks muuta ja muidugi erinevused erinevate osaliste vahel äh, <clears throat> meil ei ole ju omalgi kahekümne kaheksakesi veel protsessid lõpule viidud, et kuidas olla kõigepealt üksteisele partnerid ja kuidas üksteist toetada vajaduse korral, tuginedes nendele eeskirjadele, mis meil tuleb välja võtta, vastu võtta, et olla ühtsed. niivõrd palju asju on, mis meil tuleb kõigepealt ära lahendada sisemiselt, sisekorralduses meie esindame ühte, üht-teist riiki. üht-teist riiki, kelle skp on üks kolmandik Euroopa Liidu omast. ja kui me midagi ei tee, siis kui kaua see ühtne Euroopa veel püsib? me peame mõtlema sisemise regulatsiooni peale, peame parandama äriühingute seisundit ja ära hoidma sellised ühepoolsed sammud kõige tugevamatelt. jah, meil on vaja mitmekesistamist. kui me otsustame veeldatud maagaasi kasuks Ameerikast, loomulikult me võime sõlmida lepinguid ja aktsepteerida seda, see on üks võimalus. Uh, jah, üksikasjalikumaid küsimusi ei esitatud, ei ole võimalik ka kõigele vastata, aga üks üldine mõte, see on esimene osa pelgalt meie arutelust, aitäh meie paneeldiskussioonis osalejatele seni tänan tulemast ma olen päris kindel, et väga palju avatud küsimusi on meil veel ja väga palju tööd tuleb ära teha. ja me hea meelega kuulame äh, siin kuulamise ajal ära ka Euroopa Komisjoni seisukohad. Äh, volinik Šemeta on läbirääkimiste eest vastutav ja need konkreetsed läbirääkimised just ongi kõige olulisem tähtis on saavutada maksimaalne tulemus Euroopa Liidule ja lõppkokkuvõttes võitjaks jääda, nii et suur tänu meie külalistele ja läheme järgmise arutelu osa juurde. ja siin ma annan juhtimise eh, kolleegile Bernd Langele. suur tänu, härra Puusek, et andsite minule teise paneeldiskussiooni juhatamise ohjad ja nüüd me tuleme siin põhilise juurde, nimelt eh, TTIP-i väljavaated eh, VKE-dele, tööstusele. nagu alguses öeldi, TTIP peab kasu tooma ka Euroopa Liidu taasindustrialiseerimise koha pealt. VKE-d konkreetsetest tööstussektoritest. meil on kolm sõnavõtjat sel teemal, kõigepealt Piia Eberhard Corporate Europe Observatory äriühingute vaatluskeskusest ja palun, nüüd on teil sõna. Thank you very much, Mr. suur tänu, suur tänu eh, tere komisjonile, et kutsusite mind ja mina räägiksin ühest konkreetsest asjast, mitte VKE-dest, vaid sellest, et kui investor ja riigi vaheliste vaidluste lahendamine läheb TTIP-i sisse, siis millised ohud siin on ja ma räägin just seoses energiasektoriga seoses sellest, sest see pakub teile kõige rohkem huvi. ma väga lühidalt selgitan teile ehkki võib-olla seda ei ole vaja, aga et mida endast kujutavad need investori ja riigi vahelised vaidluste lahendamised ja toon mõned näited selle kohta energiasektorist, mida me juba kogeme praegu või oleme kogenud varasemal ajal. ja siis ma vastan ka sellele küsimusele, et mis juhtub siis, kui energiasektoris tõesti läheb TTIP-i sisse ka investori ja riigivaheliste vaidluste lahendamise menetlus ja siis kas komisjon ka tegeleb äh, selle teemaga, te teate, et Euroopa komisjon ütleb, et tema lahendab kõik probleemid. nii et investori ja riigi vaidluste lahendamine, mis see siis on? see on mehhanism, mis võimaldab investoritel, põhiliselt äriühingutel, aga mitte ainult, esitada nõue vahetult riigi vastu väljaspool selle riigi õigussüsteemi. sisuliselt selle vaidluse lahendab eraõiguslik arbitraaži komisjon ning vaidlustada saab väga erinevaid akte, täitevvõimu otsuseid, parlamendi otsuseid, akte ning kohtuotsuseid. ning äh, aluseks nende vaidluste lahendamisel on rahvusvahelised investeerimislepingud. investorid võivad esitada nõudeid siis, kui nende omandit, omandi, omandit on rikutud. see tähendab, neilt on midagi ära võetud nagu slaidilt näha, on neid nõudeid, nõuete arv järjest suurenenud üheksakümnendate aastate lõpust ning käesoleva sajandi algusest. ja me näeme, kuidas neid juhtumeid on üha rohkem ja rohkem, see on plahvatuslik kasv, võiks öelda. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus oleme praegu on neid nõudeid esitatud kuussada riikide vastu. tõenäoliselt on see number suuremgi, sellepärast et, et et meil ei ole tõenäoliselt kõigi suhtes infot. ning need nõuded näitavad meile, kuidas investorid kasutavad seda süsteemi ning näitavad ka, kuidas need arbitraaži kohtunikud tõlgendavad õigust, kohaldatavat õigust siis. Euroopa Liidu liikmesriike puudutavad need nõuded samuti. seda näeme mustalt joonelt mis näitab Euroopa Liidu ja liikmesriikide vastu esitatud nõuete arvu kasvamist ning punane joon näitab Ameerika Ühendriikide investorid, Ameerika Ühendriikide vastu esitatud nõudeid, neid on vähem. ning äh, asi ei puuduta enam äh, põhjainvestorite nõudeid lõunainvestorite vastu, vaid äh, nüüd pöördub see, see teravik just nende riikide poole tagasi, kes selle välja mõtlesid kes on need investorid? sinine sektor näitab meile energiasektorit puudutavaid nõudeid, elektri valdkonda puudutavaid nõudeid. lilla näitab nafta ja gaasi valdkonda puudutavaid nõudeid. ning see on kõik kaks tuhat neliteist nõuded, mitte kõik kokku. eelmise aasta info siis. energiasektor on niisiis võtmetähtsusega, kui me vaatame investoride ja riigi vastaste vaidluste lahendamise mehhanisme juba praegu on näha, et see sektor on, annab meile põhilise osa vaidlustest. lubage, ma räägin teile paarist niisugusest vaidlusest. Vattenfall on siin juba mainimist leidnud ning praegu tõenäoliselt olete kuulnud Vattenfalli nõudest nelja koma seitsme miljardi euro hüvitise saamiseks Saksamaalt, sellepärast et Saksamaa loobus äh, tuumaenergiast. Vattenfall esitas aga Saksamaa vastu veel ühe nõude, mida nii palju ei teata, milles soovis üks koma neli miljardit eurot hüvitist. keskkonnapiirangute osas söega töötavatele elektrijaamadele Hamburgis. see vaidlus lahendati ning osa lahendist seisnes selles, et neid keskkonnanõudeid vähendati, leevendati. veel üks vaidlus. nagu ma ütlesin, see, seda teist Vattenfalli juhtumit ei ole lahendatud veel. veel üks juhtum puudutab gaasi- ja naftafirmat Kanadast, kes on omaenda riigi valitsuse suhtes esitanud nõude läbi Delaware'is asutatud kontori kakssada miljonit Kanada dollarit hüvitist soovib see äriühing saada meetmete tõttu Quebeci provintsis, kus siis kuulutati välja moratoorium frakkimisele. see lahend on juba tulnud, nüüd on lahend tulnud mobiilside investeeringu osas mis on äh, nüüd Exxon Mobile'i tütarühing. Exxon Mobile ja veel üks äh, naftafirma on esitanud Kanada vastu nõude ning on juba saanud õiguse arbitraaži komisjonist, arbitraaži kohtust. Äh, seoses sellega, et Kanada kehtestas naftafirmadele kohustuse investeerida teadus- ja arendusvaldkonda, mis võib jällegi ITRE komisjonile kindlasti huvi pakkuda ning veel üks huvitav kaasas, mis on juba lahendatud, on CMS Gaasi Ameerika firma nõue Argentiina vastu ning äh, äriühing võitis ja võitis sada kolmkümmend kolm miljonit, miljonit Ameerika, Ameerika dollarit, sest Argentiina kehtestas majanduskriisi aastatel piirhinna gaasile. nii et see näitab, mis, mis meetmeid rakendatakse energia valdkonnas ja äh, mis, mille, mille põhjal on esitatud nõudeid selle investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi põhjal. kui me nüüd niisuguse mehhanismi kirjutame TTIP-sse sisse, siis just niisugused vaidlused, just niisuguseid nõudeid hakataksegi esitama. või tekib risk, ütleme niimoodi. tekib risk, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit saavad kaela hulga nõudeid keskkonna tingimuste või piirhindade osas energia valdkonnas, mis eh, näiteks võivad olla majanduskriisi aastatel olulised meetmed. ning sisuliselt võib see tuua kaasa nõuded ka, mis tulenevad riigi poliitilistest valikutest, näiteks ütleme, mainisime Quebeci moratooriumi frakkimise osas, mainisime Saksamaa tuumaenergiast loobumist, nii et põhimõtteliselt kõik niisugused eh, järsud poliitikamuudatused on vaidlustatavad, nende põhjal on võimalik esitada hüvitisnõuded. ning me näeme sageli, et arbitraažikohus või arbitraažikomisjon annab õiguse investorile ning kohustab riiki maksma miljardeid, ma mainisin juba, et praegu on Saksamaa suhtes üleval neli koma seitse miljardit nõue Vattenfallilt. ning sisuliselt peavad selle raha lõpuks andma ju maksumaksjad ning äh, lisaks võib äh, selline mehhanism mõjutada energiapoliitikat äh, negatiivselt, võib selle sisuliselt külmutada. sisuliselt me teame, et et niisugusi nõudeid kasutatakse hirmutamiseks, mitte raha saamiseks, vaid selleks, et et külmutada võimalik uus regulatsioon või muuta seda leebemaks kavandatust või hiljem rakenduvaks. niisugune külmut-, külmutav mõju on risk, kui taoline vaidluste lahendamise mehhanism TTIP-sse kirjutatakse. ning äh, mingit kasu selline mehhanism ei too investeeringute saamise mõttes, eriti kui me mõtleme häid investeeringuid, mis äh, toetavad töökohtade loomist, kvaliteetsete töökohtade loomist. nägin komisjoni aruannet, kus mainitakse IS ETS-i ent tehakse seda väga lühidalt, ei pöörata piisavalt tähelepanu, teie komisjon peaks kindlasti rohkem tähelepanu pöörama sellele. et need riskid, no siin on öeldud, et, et need riskid on juba olemas, need lepingud on juba olemas, jah, tõesti, ja see on juba halb, piisavalt halb, aga TTIP muudaks selle veel hullemaks ja muudab selle veel hullemaks läbi selle, et suurendab oluliselt riski, et Euroopa Liidu või liikmesriikide vastu selliseid nõudeid esitama hakatakse. seda sellepärast, et Ameerika Ühendriikidest on palju otseinvesteeringuid tehtud Euroopa Liitu ning väga palju on ka tütarfirmasid Ameerika Ühendriikide omi, kes siin on. üle viiekümne nelja tuhande ning viimane slaid lühidalt reformidest. ma tean, et parlamendis on, parlamendil on komisjon sageli kinnitanud, ärge muretsege, see kõik on kontrolli all, meil on oma reformi agenda aga lubage, et mina ütlen, et see reformi agenda küll mingit kindlust meile siin ei taga, et see ei välista taoliste hagide või nõuete esitamise ohtu, ei välista seda, et arbitraažikomisjonidelt tulevad otsused Euroopa Liidu vastu ja et need otsused tulevad väga kulukad Euroopa Liidu maksumaksjale ning see ei välista ka ohtu, et, et investorid hakkavad ähvardama või esitama niisuguseid külmutusnõudeid. ning viimane slaid ma mõtlesin, kas, kas lõpetada mingi soovitusega, aga siis mõtlesin, et teen natukene keerulisemalt, et panen siia kirja kaks küsimust, millele te peaksite vastama oma valijate ning ootuste pinnalt ning TTIP laiemate kaalutluste pinnalt. tahaksin küsida teilt seega, miks Ameerika Ühendriikide seadusandja annaks investorile nii võimsa vahendi kohtute, parlamendi ja valitsuse otsuste vaidlustamiseks ning miks, miks üritatakse niimoodi mööda minna meie tasakaalustatud õigussüsteemist, andmaks otsustamine eraõigusliku süsteemi kätte, mis, mis ei ole tasakaalustatud sellisel viisil, nagu meie kohtusüsteem seda on. aitäh ning nüüd saab sõna härra Mario Hofen, kes on Saksa keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni juht, palun. austatud härra Buzek, austatud härra Lange, lugupeetud komisjoni liikmed. mul on suur rõõm ja au üheaegselt, et eh, mind kui keskmise suurusega ettevõtete Saksamaa suurima organisatsiooni juhti on kutsutud siia esitlema VKE-de seisukohti vabakaubanduskokkulepe Ameerika Ühendriikidega on Saksa avalikkuses ning Saksamaa keskklassi aruteludes keskse tähtsusega teema viimastel kuudel. väga oluline on minu hinnangul arvestada siin VKE-de arvamust läbirääkimistes. võin kohe alguses öelda, et keskmise suurusega ettevõtted iseendast toetavad vabakaubanduse mõtet ning kaubandussuhete intensiivistamise mõtet Ameerika Ühendriikidega. samas on saatan, nagu me sageli oleme, kuuleme ja teame, peidus detailides, ehk me peame väga kriitiliselt analüüsima seda, mis huvid, mis eh, huvid on siin mängus ühelt poolt Euroopal ja teiselt poolt Ameerika Ühendriikidel üks olulisemaid faktoreid siin on kommunikatsioon, suhtlemine kodanike ja ettevõtjatega. me ei ole tükk aega kuulnud midagi Euroopa ettevõtjatelt ja nüüd järsku on meil üle Euroopa protestid. ja need protestid valjenevad päev-päevalt, ma võin teile kinnitada, Saksamaal on, olid Saksamaal teab nelikümmend protsenti ettevõtjatest eh, seda, mis on TTIP, kuuskümmend protsenti seda veel ei tea. ning eh, viimase komisjoni tegemata jätmise ja probleemide eh, üle on palju arutatud ja ma ei hakka praegu sellel piir-, peatuma. proua Malmströmi avalikustamisalgatus on selles plaanis väga tervitatav. austatud komisjoni liikmed, lubage ma räägin teile keskmise suurusega ettevõtete vaatenurgast. nüüd valdkonnast, mis on teile ka väga oluline. ISTS sätted ei ole võib-olla nii keskse tähtsusega selles kokkuleppes arusaadav on, kui taolisi kokkuleppeid üritatakse kehtestada riikidega ja taolisi sätteid äh, sisaldavaid kokkuleppeid riikidega, kus ei ole head õigussüsteemi. aga siia nende sätete kirjutamine on igal juhul väga ohtlik. et see teema jõudis avalikkuse ette koos TTIP-ga, ei ole üllatav nende sätete analüüsimise tulemusena. loomulikult investeeringute kaitse on asi, mida tuntakse varem, näiteks Indoneesia ja madalmaade kokkulepe viiskümmend aastat tagasi. aga kuulnud me sellest varem eriti palju ei ole, me lähtusime sellest, et et need ning see, et niisuguste menetluste tulemusi saab avalikustada ainult siis, kui mõlemad pooled on nõus, ei ole meie hinnangul, ei ole meie hinnangul vastuvõetav. ning arbit-, arbitraažikohtunike valimise puhul on samuti siin tingimused, millega meie ei saa nõustuda. et sisuliselt mingi väike, siin toimub rotatsioon, rahvusvaheliste advokaatide rotatsioon, kes siis ühelt poolt nõustavad riike äh,, nõustavad investeeringute kaitse kokkulepete sõlmimist ning lõpuks siis hakkavad lahendama neid samu vaidlusi arbitraaži kohtus. austatud daamid ja härrad, kus on kuuldud, et, et niisugu-, kus on kuuldud niisugusest süsteemist? see on ju selge huvide konflikt. ja ka loomulikult on siin motivatsioon tohutu, stiimulid on mängus tohutud veel kord, ISDS sätted on ette nähtud selleks, et kaitsta investoreid vähem arenenud õigussüsteemidega riikides sammude eest, aga Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu taolistes õigusriiklustraditsiooniga süsteemides ei ole seda ju vaja, ma ei näe vajadust kaasata siin mittelegitiimset eraõiguslikku kohut, mis ei ole avalik ning mille otsuseid ei saa vaidlustada. see on ju elementaarne õigusvaldkonnas, et peab olema apellatsiooni võimalus, aga siin ei ole apellatsiooni võimalust. kohus tuleb kokku, teeb otsuse ja kuskile enam pöörduda ei ole. ning olgugi, et keskmise suurusega ettevõtteid selliseid, sellised vaidlused ja sellised süsteemid ei puuduta, sellepärast et nendel vastavaid finantse ei ole, aga igal juhul kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti äh, VKE-dest seda neid ei puuduta. see neid ei puuduta ning äh, advokaatide uuringutes kinnitatakse seda, mida ma räägin praegu tavaliselt kestab niisugune vaidlus neli-viis aastat ning maksab viis, kuus koma viis miljonit eurot keskmiselt. Te näete, et VKE-d ei saa seda endale lubada. Nad ei saa maksta ka menetluskulusid kuussada tuhat ega muid oma kulusid. kui, kui nad niisugusesse vaidlusesse satuvad on, on kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti VKE-dest kohe pankrotis austatud daamid ja härrad, kui te mõtlete nüüd sellele, et ainult valitud advokaadibürood, kes siis esindavad riiki, toetavad, töötavad välja neid kokkuleppeid ja pärast siis hakkavad sisuliselt esitama nõudeid riikide vastu, teades ise, kus on lüngad eh, nendes õigusaktides ja kokkulepetes, mille nad välja on töötanud, siis eh, pal-, ühe parlamendi seisukohast ei tohiks niisugune süsteem olla vastuvõetav ning suured kontsernid, nende jaoks see viis, kuus, seitse miljonit on taskuraha oma juriidilisele osakonnale, on-, osakonnale. aga väikeettevõtted, keda on kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti Euroopa ettevõtetest, ei, ei suuda maksta isegi ühte miljonit taolistes vaidlustes ja lähevad seetõttu kohe pankrotti. Ameerika nii-öelda tagantjärele tarkuse ja Euroopa ettevaatusprintsiibid põrkuvad omavahel siin. tarbijakaitse on väga emotsionaalne teema ning väga tundlik teile kindlasti. austatud daamid ja härrad, te teate, et näiteks Saksamaal lähtutakse ettevaatusprintsiibist, mis tähendab seda, et kui meil on mingi patent, siis peate seda laskma kontrollida, seda toodet kaks pool aastat. Ameerikas on olukord vastupidi, nad võivad kohe oma patendiga turule minna ning ning alles siis, kui hakatakse esitama hüvitisnõudeid, lõpetatakse selle too, töötaja kasutamine. daamid ja härrad, tahaksin VKE-de seisukohast öelda teile täna, et äh, ettevõtjate suhtumine TTIP-i on seotud oluliselt tarbijakaitse küsimustega. me peame selgelt välja saatma sõnumi, et meie kõrget tarbijakaitsetaset ei tohiks äh, hakata madalamaks viima ning äh, lubage, ma puudutan veel lõpetuseks nõndanimetatud äh, regulatsiooni kogu küsimust. me näeme, kuidas meie standardeid on raske ühendada, ühitada. ning mõte selle kohta, et me hakkame tuleviku standardeid kokku leppima enne kehtestamist, on, on väga imelik ja ei tohi kindlasti lasta tekkida süsteemil, kus kus tekib niisugune kinnine ruum, kus neid standardeid välja töötatakse ja ilma, et siin oleks mingit juurdepääsu parlamentidele või ettevõtjatele. see puudutab ka suveräänsust, parlamentide oma. läbirääkimised on suunatud kompromissidele ning ameeriklaste nõudmisi tuleb siin käsitleda tõsiselt. aga reguleerimispoliitika on siiski valdkond, mis on äärmiselt oluline ja me ei saa seda kergekäeliselt käsitleda. meil peaks olema kohustus avalikustada läbirääkimiste algseisukohad. Ameerika ka Ühendriikides on valitsus ei, ei, ei kontrolli valitsus nende standardite väljatöötamist, see on väga ohtlik küsimus TTIP-i seisukohast. see tähendab, et ühelt poolt hakkab tekkima, meil tekib ühepoolne standardite tunnustamine ja rakendamine. Saksamaa VKE toetavad teed mõtet TTIP-st e kui võimalusest äh, võtta maha kaubandustõkked ning süvendada kaubandussuhteid. aga arvestades neid ohte, millest ma rääkisin, kardan ma, et TTIP muutub ummikteeks VKE-dele ning äh, olen mitme riigi esindajatega viimasel ajal rääkinud ning äh, neilt oma seisukohtadele toetust saanud ja rääkisin ka Saksamaa Ametiühingute Liidu esindajaga, kellel seisukoht on sama, ning rääkisin ka Euroopa Ametiühingute esindajaga, kes samuti leidis, et VKE-sid tuleb kindlasti TTIP-i raames kaitsta, aitäh! suur tänu teile ja lõpetuseks annan sõna uuesti Ladislav Novakile, kes on Tšehhi keemiatööstuse esindaja, kes äh, kirjeldab äh, siis olukorda tööstuse jaoks ja kes on ka Tsiviki liige. As you said, last but not least. Äh, jah, last but not least, suur tänu teile, härra Musek, härra Langen loodetavasti kõik on hästi ja diplomaatiliselt tehtud. suur tänu teie lahkuse eest, minu jaoks on suur au olla siin teie seas täna ja suur äh, tänu kõigile Euroopa Parlamendi juhtidele selle kutse eest. sooviksin alustada TTIP geopoliitilise dimensiooniga, siis tulen mõningate arvude juurde, oluliste teemade juurde, ka selle juurde, mis äh, toimub Tšehhi Vabariigis, äh, mida arvatakse seal TTIP-st. siin ei ole tegemist ainult konkurentsi küsimusega Euroopa äh, ja ülejäänud maailma, vaid ka konkurentsiga Euroopa Liidu siseselt. kõigepealt sooviksin alustada ajaloolise ülevaatega Euroopa suhetest Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga, sest äh, äh, geneetiliselt on ju enamus ameeriklastest pärit Euroopast ja eurooplased hakkasid Ameerikasse minema üle Atlandi ookeani juba mitu sajandit tagasi. mõlemal on äh, esindus demokraatia tugevate ettevõtetega. erinevus on ettevaatuspõhimõtte kasutusest, mis on äärmiselt äh, palju tugevam Euroopa Liidus äh, ning sotsiaalsüsteem on samuti erinev. teine küsimus äh, on ka energiaallikates. Äh, praegusel hetkel äh, on Euroopa energia pärit väga ebastabiilsetest piirkondadest, kuid mõlemal pool Atlandi ookeani on vajadus äh, toimiva, hästi toimiva lepingu järele. Euroopa Liit ja Ameerika koos äh, loovad umbes kuuskümmend protsenti maailma SKP-st, kolmkümmend kolm protsenti maailma äh, kaubanduskäibest, nelikümmend kaks protsenti teenuste käibest ning see kõik kokku on üle miljardi inimesi, see on tohutult palju. meie keemiatööstusest mõningad arvud Euroopa ekspordid Ameerika Ühendriikidesse, kes on Euroopa suurim kaubanduspartner keemikaalide valdkonnas, on umbes kakskümmend kuus koma üks miljardit eurot. Ameerikast pärit import äh, on umbes üheksateist koma seitse miljardit nii et Euroopa eh, ülejääk on ligi seitse miljardit eurot, see näitab samuti, üks koma viis miljardit eurot, see näitab samuti, kui olulised on, olulised kaubandussuhted meie jaoks. ning eh, näiteks äh, muutes äh, äh, tariife ja tasusid, harmoneerides äh, standardeerimissüsteeme ja reguleeri- ja, ja reegleid võiks meile, võiksime kokku hoida üks koma viis miljardit eurot aastas. sooviksin oluliste teemade juurde tulla, mõnest neist on juba eelnevalt kõnelejate poolt mainitud. kõigepealt äh, re, e, reguleerimis, reguleerimissüsteemid, Euroopa ja Ameerika süsteemid on äärmiselt erinevad ning e, meie erinevate standardite tunnustamine, vastastikune tunnustamine keemiasektoris tundub olevat täiesti võimatu. kuid samas e, e, olemasolevate reeglite kiirem hindamine, dubleerimise ärahoidmine võib kahekordistada kokkuhoidu. oluline küsimus keemiatööstuses on see, et lihtne ja probleemitu ligipääs energiale kõigi Euroopa eh, Liidu eh, eh, liikmesriikide jaoks kindlasti võimaldaks suurendada konkurentsivõimet alguses Euroopa ettevõtete jaoks. samuti alguses palutakse üleminekut perioodi, mis on muidugi legitiimne. siis põllumajandus-toormaterjalidele ligipääs, mis äh, on toetuseks Euroopa bioloog-, ökoloogilise alusega ette, tööstusele ning ISDS, mis on äärmiselt äh, keeruline poliitiline teema. minu eelkõneleja rääkis sellest paar minutit tagasi tegemist on äärmiselt äh, kuuma teemaga, äh, samas ka poliitilise teemaga. lubagem tulla veel järgmiste punktide juurde, selle juurde, mis toimub, äh, mida arvavad Tšehhi Vabariik ja Tšehhi keemiatööstus sellest. sooviksin öelda, et meie teadmised EDIP-st on üsnagi piiratud me teeme tööd suurema läbipaistvuse nimel, et teataks TTIP-st rohkem, see tundub olevat väga tähtis. TTIP ei ole mingisugune kuradiga sõlmitud pakt, nagu seda tihtipeale mõned ütlevad. see on tõesti tee võimaliku majanduskasvuni ja e, võimalus luua uusi e, töökohti. E, meie tööstus- ja kaubandusministeerium käivitas mõjuhinnangu TTIP võimalikest mõjudest Tšehhi Vabariigile. meie assotsiatsioon on sellest uurimusest algusest peale osa võtnud, töötades välja uurimuse erilised, erinevad tingimused ning varsti avaldatakse uurimuse eh, tulemused eh, maksimaalselt kolme kuu pärast. alustasime ka sisemist eh, uurimustööd. meie liikmeid on praegusel hetkel sada nelikümmend ning enamus meie liikmetest on TTIP poolt. mõned väljendavad teatud kahtlusi ja kõhklusi, eriti puudutab see vaba ligipääsu energiale ja, ähm, ja toorainetele. Äh, see arvatakse, et suurendab ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet. me endiselt arvame, et TTIP-l on arenguvõimalusi, me hindaks kõrgelt suuremat läbipaistvust läbirääkimistel ja eh, loodaksime enamatele detailidele ja faktidele. niisiis eh, võin kokku võtta Äh, selle, mis, mida see Euroopale äh, tähendab, tööstus ja ettevõtted Euroopas töötavad seda lepingut, keemiatööstus äh, Euro-, Tšehhi Vabariigis ja naaberriikides toetavad seda lepingut, nad toetavad õiglast ja tasakaalustatud lepingut, garanteerides, et energia ja ainete ligipääs toimib Tšehhi Vabariik üldiselt töötab, toetab seda lepingut, peegeldades Tšehhi keemiatööstuse suhtumist. on õiglane öelda, et ka meie liikmete seas on teatud kõhklused, ebakindlus esile kerkinud, mis peegeldavad võimalikku tasakaalustamatu kokkuleppe sõlmimist, mis loodetavasti küll nii ei lähe. ning see eh, võiks muidugi vähendada konkurentsivõimet eh, võrreld-, meie konkurentsivõimet eh, võrreldes imporditud kemikaalidega, see puudutab eriti VKE-sid. meie riigis on VKE-d suhteliselt äh, heas seisus, äh, sest äh, neid ei ole väga suured äh, nõudmised kaelas. ma arvan, et TTIP võib osutuda kasulikuks piiride ületamisel, nii et üldiselt me toetame seda lepingut tingimusel, et teatud küsimused lahendatakse ja et erinevad äh, Äh, mured äh, hajutatakse. suur tänu teile. ja nüüd anname sõna kolleegidele. küsimuste-vastuste voor algab. Äh, jah, kaasesistuja, kas te soovite midagi küsida? jah, soovin küsida proua Merhardit, nimelt vaidluslahendusmehhanism, kuna see on äärmiselt tähtis mehhanism mis on alternatiiviks, me ei suuda kokku leppida näiteks, kas äh, kasutatakse valitsustevahelist vaidluste lahendamismehhanismi ning äh, härra Ohoven, te räägite tööstusest ja VKE-dest milline osa meie majandusest on eriti tundlik TTIP suhtes. Teie arvamus oleks äh, VKE-de seisukohast lähtudes äärmiselt huvitav, sest te esindate VKE-sid. millised oleks need paar-kolm kõige tundlikumad teemad, mis on nii positiivsed või negatiivsed VKE-de jaoks? sest äh, me peaksime teadma, äh, kuidas toetada VKS läbirääkimistel ja mis ütles nüüd äh, härra äh, Novak, te äh, esitate siin keemiatööstus, kuid kokkuvõttes äh, ärgem unustagem nüüd meie REACH direktiivi. kuidas ameeriklastega selles osas kokkulepet saavutada, kas oleks võimalik TTIP raames meie keemia kõrged standard säilitada? paar aastat tagasi oli see Euroopas suur arutelu ja eh, kuidas te seda olukorda näete? suur tänu ja minu poolt härra Verhovenile. mina oma raportis eh, pakun välja eripeatüki VKE-de suhtes, et eh, parandada VKE-de võimalusi. kas teil on spetsiifilisi Äh, ettepanekuid äh, selle kohta, kuidas VKE-de peatüki ähm, äh, mõjutada ja nüüd ülejäänud liikmetel on kaks minutit kõneaega igaühel, mul on neliteist sõnasoovijat, ei, seitse sõnasoovijat, vabandust. Ähm, aitäh, esimehed, suur tänu sõnavõtjatele, see aitab meil tõepoolest teha omapoolset tööd, oli äärmiselt huvitav kuulda härra Oveni sõnavõtusest äh, me ei ole harjunud sellega, et, ähm, et äh, võetakse sõna selliselt nagu teie seda tegite, Business Europe, kes on siin esindatud ka VKE-d, tegelikult enamasti ei esinda VKE-sid. tegelikult ei äh, tule nad kunagi selliste seisukohtadega nagu seda, mida teie siin äh, esindasite ja tegelikult nad ometi esindavad üheksakümmend protsenti Euroopa majanduse. suur tänu sellest, mis te ütlesite. minu küsimus esimesele sõnavõtjale oli see, te rääkisite eh, te siis ikka e eh, TTIP-ga seoses, kas ISDS-i eh, toetamine tähendaks ka TTIP-s ISDS-i toetamist ning teiseks Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud mudeleid, mis aitaks äh, TTIP erinevaid mudeleid hinnata. Äh, praegusel hetkel on äh, hinnangud arvatavasti ülehinnatud on ettevõtted, mis saaks kasu ja teised, millised, mis kahju, sektorid saavad, mõned sektorid saavad kasu, teised kahju küsimus äh, on nüüd siseekspordis, äh, sest äh, need ettevõtted, mis tegelevad siseekspordiga, saavad kõige rohkem kahju. kas teil on andmeid erinevate hinnangute kohta, mida täiendada ning küsimus veel REACH-i suhtes, kas Ehm, ei ole oht selles, et, et suurettevõtted ründavad Reachi poolt aga käivitatud ehm, eh, protsessi, mis on äärmiselt oluline keemiatööstusele. proua Niivler, palun. suur tänu, härra esimees. jah, ma tänan meie sõnavõtjat suurepäraste ettekannete eest ja eh, tahan, et et meil tõesti oleks võimalik ära kasutada eh, need võimalused, mis selle vabakaubanduslepinguga avanevad. loomulikult on ka ohtusid ja parlament on ka nende kohta sõna võtnud ja need punased piirid, jooned seadnud, millest ei tohi eh, üle astuda. ma tahan eh, ISDS-i kohta öelda järgmist, jah see kriitika, mis siin kõlas, mina kümme aastat olin advokaat ühes väga suures rahvusvahelises advokaadibüroos ja ma olen sellise arbitraažiga vahekohtumenetlusega tegelenud aastaid, jah, ma tean, see on väga kulukas, see on väga aeganõudev menetlus ja mina arvan, et Euroopa Liidu USA lepingus meil ei ole seda ISDS klauslit vaja ja see, mida härra Lange juba siin välja pakkus, minu arvates kõlab päris hästi. aga mul on üks küsimus ja see on härra Hobenile suunatud, nimelt alguses te ütlesite, et te suhtute avatult sellesse lepingusse. võib-olla paar konkreetset näidet toote selle kohta, kuidas eh, just VKI-de seisukohast, et mida nad saavad sellest leppest. jah, me tahame sellesse eh, lepingusse positiivselt suhtuda ja positiivset reklaami talle teha ja mina olen Baierimaalt ja sealt küsitakse mul kogu aeg, et miks meil seda vaja on, seda lepingut ja siis ma tahan tuua häid näiteid, aga äh, paljud ütlevad, et meie firmad juba tegutsevad USA-s ja e, toovad seal lisandväärtust ja tollidest ei maksa üldse rääkida mm, tariifsed ja mittestariifsed tõkked. E, palun, millised plussid tõesti sellest lepingust VKE-dele tulevad, tahaks konkreetseid näiteid saada mm, ja siis neid tutvustada, see annab, on hea reklaam ettevõttele, sellele lepingule. Äh. ma tänan mina tahaksin käsitleda te teemasid, mida kaks sõnavõtjat rääk-, millest kaks sõnavõtjat põhjalikumalt rääkisid, nimelt ISTS. jah, ma olen teie ettekannete tonaalsusega nõus, me ei peaks kõrvale hiilima meie eh, keerukast kohtusüsteemist, mis meil siin on ja andma need asjad lahendada erakohtute kätte Eh, tahan tuua ühe näite, hüpoteetilise näite, ma ei tea kõiki üksikasju, aga näiteks kui Argentiina on otsustanud kitsen-, eh, piirata nafta hinda nendele ettevõtetele, kes on aktiivsed nende turul, eh, omaenda firmadele alandada nafta hinda ja teistele mitte, siis oleks see diskrimineeriv meede ja eriskummaline ka. aga kas Argentiina kohtusüsteem tõesti pälvib sellise usalduse, nagu meil on meie kohtusüsteemi vastu sellisteks puhkudeks? ma ei taha midagi öelda Argentiina kohtusüsteemi vastu, ma ei tunne seda. aga millele ma siin vihjan, on see, et ISTS on mehhanism, millel võib-olla siiski on ka kasulikke jooni ja võib-olla peaksime põhjalikult seda vaatama, sest see ei tarvitse olla eh, vajalikuks instrumendiks seal, kus meil õigusriik valitseb Äh, meil ei ole seda siin meil jah vaja. aga seal, kus õigusriiki pole, võib teda vaja minna. ja võib-olla, kui ta ei ole ideaalne, siis äh, jah see on selline kummaline eraõiguslik eh, mehhanism ilma kontrolli ja tasakaalu aspektideta ja mulle ta isiklikult ka ei meeldi aga nii ta nagu kui ta setas praegu see sees on kanadaga lepingus sees on siis peab ütlema et ta on tublisti paremaks muutunud kui varem oli ta rahvusvahelistes lepingutes kasutusel me võiksime seda kohvitassi taga arutada see delaware'i öö, eh, öö, eh, olukord mille te siin ära tõite siis ei ole võimalik seal enam meelevaldselt vägivaldset eh, sellist lepingut otsida osariikide vahel. Eh, kas ISDS-i eh, puhul piirduda VKE-dega ainult või jätta nad välja? jah, nelikümmend kaheksa kuud anda selle probleemi lahendamiseks, kui ei, siis mitte. härra Karinš. ma tänan mina tahaksin öelda, et mina ei ole rahul. jah, meie seadusloomajatena vajame tasakaalus arvamusi selleks, et oma seisukohti kujundada ja otsustada, mis suunas liikuda. aga see, mida mina kuulsin siin, on ideoloogiliselt kallutatud argumendid ISDS-i vastu ja investorite kaitsmise vastu. mitmed minu kolleegid kes ka sama arvavad, lihtsalt lahkusid, sest see kõik ei ole informatiivne, mis me kuulsime. ja tegemist on tõesti ühe küsimusega, millest tuleb kõigepealt aru saada. aga see on kahe teraga mõõg, kõik räägivad nagu ainsad ettevõtted, kes kaotajaks jäävad, on Euroopa Liidus ja USA on niivõrd võimas meie vastu, aga öö, Euroopa investeeringute kaitsmine ka toimub USA turul ju selle mehhanismi abil ja millist investorite kaitset meil siis vaja oleks, mida annab parandada? milline oleks see õige kaitse ja ärgem siis kuulake ainult neid, kõik ütlevad, et see saab olema nii halvasti ja maailm laguneb koost ma arvan, et sellised sõnavõtud on ideoloogiliselt küll väga erutavad, aga mitte informatiivsed ja sellega me ei peaks siin tegelema. meie teeme siin poliitikat ja teised ei peaks seda meie eest tegema. Ähm, härra Piiper, mina olen, pean minema nüüd kohe teise komisjoni, aga ma tahtsin ühe küsimuse veel enne lahkumist ära küsida. ma olen pettunud, et Euroopa Parlamendi tööstuskomisjonis kaheksakümmend protsenti räägitakse probleemidest kaheksakümmend protsenti aega pühendatakse probleemidel mis meil ttip'iga on ja mina arvan et vastupidi me tahtsime julgustada seda lepingut sõlmima ja eh, tahan küsida küsimuse kõikidelt paneeldiskussioonis osalejatelt kui eh, hiinaga ja teistega eh, on nii et meie turuosa kogu aeg väheneb ja nende oma suureneb siis kui me ei laienda oma Euroopa ühtset siseturgu, siis kuidas teisiti tugevneda? ja härra Ohoven, need vahekohtunikud on üks idee, mis viiskümmend aastat tagasi pakkusid välja just meie VKE-d, nemad nõudsid seda kui esimesed vabakaubanduslepingud sõlmiti ja kui me nüüd sõlmitakse vabakaubandusleping Hiinaga ja kui need vahekohtunikud ka olemas on, siis ma ei saa aru, kuidas see probleemiks on meie ettevõtete äriajamisel seal. just VKE tahaksid neid näha, seda võimalust, ka USA lepingus. ma tänan. mina tahan tänada meie külalisi. jah, mõnikord öeldakse tõesti ideoloogilisi, tuuakse argumente, kui ei olda nõus sisuliselt. ma arvan, et äh, analüüs on väga-väga oluline äh, see tuleb läbi viia ka meil siin tööstuse energiakomisjonis ja ka TTIP-iga seoses ja see, mida me kuulsime, oli väga kasulik minu arvates. jah, mul on mõned küsimused, väga palju me rääkisime ISDS-ist, väga hea oleks teada teie seisukohad. ma tean jah, et see Corporate Europe Observatory on väga palju ära teinud reguleerimisküsimustest ja tööstussektori eh, reguleerimine, terve rida teie poolt tehtavat on arutusel ka meie komisjonis siin. nüüd, mis puudutab VKE-sid, siis minu jaoks ja minu valijatel on selge, mina tulen valimisringkonnast, kus on kaubanduse ülejääk, terve rida ettevõtjad kauplevad ka USA-ga ja üks valdkondi, kus leitakse, et TTIP juurde annab midagi, on just VKE-d ettevõtete jaoks, sest neil ei ole äh, äh, juurde praegu, praegu föderaaltasandil ja osariigi tasandil piisavalt sealsetele turgudele, nii et mida konkreetselt kirja panna VKE-de peatükki, millest oleks abi VKE-dele juurdepääsu suurendamisel USA turgudele. ja lõpetuseks keemiatööstus, mina olen aastaid töötanud keemiasektori regulatsiooni kallal ja mis on huvitav, on see, et kuivõrd et suur erinevus on REACHil ja Euroopa Liidu mudelil ja selle vahel, mis on Hiinas ja Koreas välja, vastu võetud. samas mõned elemendid siit on võetud juba eh, kasutusele ka rahvusvahelisel tasandil nii et kuidas nüüd äh, ikkagi tagada, et lähenemine toimus keemiasektoris ja mitte lahknemine seisukohtades? aitäh, minagi tahan tänada kahte esimest sõnavõtjat, minu arvates eh, olid need ettekanded sidusad ja tõenditele tuginevad ja sugugi mitte poliitilised või ideoloogilised. nii et ma olen väga tänulik eh, kuuldu eest. aitäh teile ja küsimus on lihtne, kuidas tagada, et VKE-d ja mikroettevõtted saavad kasu TTIP-ist? ja kuidas kaitsta eh, meie standardeid, mitte ainult kaupade puhul, aga ka tööturul, eh, töönorme ja jälle energia peatükk eh, ja VKE-de peatükk. kindlasti ettepanekud selle kohta saavad sooja vastuvõtu no,. härra Sanonato viimasena. äh,. Grazie, president, mis on tulnud, on preparato. suur tänu. jah, vabandust, ma ei märganud kohe. Eh, ma tänan meie külalisi, kellest oli suur-suur abi. jah, eh, mitmed meie purepunktid said käsitletud ja terve rida asju, mis nad ütlesid, tuleks ka arvesse võtta siin meie komisjoni töös ja ka parlamendi seisukohtade kujundamisel. ja ma saan mõned üldised märkused teha praegu, kui me räägime TTIP-ist, siis peame mõtlema selle peale, mis muutub võrreldes praeguse olukorraga. mitte selle peale, kuidas me näeme oma suhteid USA-ga. jah Ehm, USA turg, maailmaturg, USA eksport tema tooteid Euroopasse, Euroopagi on suur turg ja toodab väga palju, mida eksporditakse jälle USA-sse. see juba ju toimub, me seda ei pane kuidagi kahtluse alla ju kas meil saab olema täiesti teistsugustel alustel meie suhted olema või me oleme rahul sellega, mis praegu eksisteerib. kui on võimalik midagi parandada, siis tehkem seda läbirääkimiste kaudu ja need läbirääkimised ongi tee tipp läbirääkimised, mingit alternatiivi siin ei ole. ma ei saa aru, kui eh, mingisugused teemad tõstetakse, mis tegelikult ei ole üldse asjakohased, näiteks kildagaas. mulle näib, et nagu, et tahetakse öelda, et me oleme kohustatud tulevikus hakkama tootma kildagaasi Euroopa Liidus. ei, me võime importida kildagaasi, kui me leiame, et me tahame seda teha. ja VKE-dele, ma arvan, oleks suur kasu sellest, kui on üks norm, mille kohaselt eksportida oma tooteid maailma suurimale turule ja seal konkureerida ja teha seda eh, standardsete sätete kohaselt sest praegu ei ole mingit standardimist nende sätete puhul ju. ja see kogu arutelu rahvusvahelise arbitraaži üle. ma arvan, me peame ikkagi jääma maa peale. see ei ole mingi kuri õel asi, mis on välja pakutud, vaid peame mõtlema kuidas see neutraalseks muuta. aitäh, esimees vabandust, et ma ei kuulnud teie esitlust, aga tegemist on teemaga, mis on mulle väga huvitav tänase, tänase kuulamise teemadest, nimelt siis, mis on mängus TTIP-ga tööstusvaldkonnas. kui me vaatame tööstust Euroopas, siis näeme, et tööstustegevus ei ole tasakaalustatud jaotatud üle Euroopa piir, eri piirkondade vahel ning minu küsimus ongi, et kuidas teie oma organisatsioonides äh, hindate seda kogumõju? kas TTIP ei muuda seda olukorda, muudab seda hullemaks, ebavõrdsemaks või tasakaalustab? suur tänu. Äh, nüüd saavad veel meie külalised igaüks kolmeks minutiks sõna proua Eberhard, palun. jah, see on tõeline väljakutse, milline alternatiiv ISTS-ile, mina tahaksin küsida teilt, härra Puusek, milles on probleem, ma suhtun asjasse tõsiselt milline USA investor on USA kohtutest osariikides välja löödud, USA-st välja löödud, kus on tõendid selle kohta, et Euroopa kohtutes on mingi süsteemne kallutatus Euroopa ettevõtete kasuks. jah, praegu ei ole mingisugust vajadust ISDS-i järele ja see ei lahenda mingisuguseid probleeme. kui otsitakse alternatiive, palun, meie kohtud, kuidas on Euroopa Inimõiguste Kohtuga, see kohus juba tek- te,, tegeleb ka investori ja riigi vaheliste vaidlustega, need olemasolevad kohtud, need on need võimalused, kuhu pöörduda, erainvestorid, kindlustajad, on võimalik ka lepingud äh, sõlmida riigiga mis näevad ette isdsi aga rahvusvaheline leping millega tagatakse äh, otsene juurdepääs isdsile äh, teadmata arvule investoritele tulevikus see on probleemiks nüüd kui ISDS läheb ZETAS, ZETAS on sees, et siis ta peab automaatselt ka TTIP-i kuuluma üks automaatselt ei pea kaasa tooma teist. teoorias jah, ISTS võib olla zetas, ei tarvitse olla T-tipis. nagu te teate, USA-s tegutsevad ettevõtted, kellel on tütarettevõtted Kanadas, nemad korraldavad et korraldada oma investeeringuid korralikult saavad eh, ka Euroopa Liidu mm, ettevõtted kohtu alla anda seda tuginedes ja kodanikuühiskond on ka setat selle poolest kritiseerinud ja seta nagu me seda täna teame tugineb niinimetatud reformi agendale mis komisjonil on välja töötatud ja nüüd on see kajastunud setas küsimus on järgmine kas me usaldame teiste riikide kohtusüsteeme jah mitte kõikjal maailmas ei ole õigusriik ideaalne euroopas samuti mitte selge see et investeerijatel tekib probleeme aga mina küll kahtlen et isds on siin vastuseks nendele probleemidele olgem ausad tegemist on millegagi mis rikub õigusriigi põhimõtteid tegemist on süsteemiga mis rikub äh, Äh, õi-, kohtumõistmisele võrdse juurdepääsu põhimõtet, see diskrimineerib välisinvestoreid, sest ainult nemad saavad kasutada seda paralleelset õigussüsteemi ja see rikub ka põhimõtet, mille kohuselt õigussüsteem on sõltumatu sest mitte sõltumatud kohtunikud ei hakka lahendama vaidlusi vaid kasumit taotlevad vahekohtunikud jah äh, õi- kui on tegemist probleemse õigusriigiga siis jah see oleks vastuseks aga sellisel juhul öö, äh, öö, äh, on vaja lahendada probleemid korralike kohtudega ja mitte selle kaudu et võetakse kasutusele äh, erasüsteem mis on veelgi kallutatum. härra Ohoven palun. suur tänu Te küsisite minult, et millised plussid, eelised on TTIP-il. ma loodan, et TTIP-iga mittetariifne kaubandus äh, muutub hõlpsamaks äh, igasugused sertifikaadid ja load nende väljaandmisel luuakse suuri tõkkeid äh, meie suhetes USA-ga. Äh, mis puudutab tolli, siis siin on mõju suhteliselt väike, sest praegu ainult neli protsenti on keskmine tollitariif. nii et see ei ole suureks tõkkeks kaubavahetuse teel. Te küsite, et millised on veel plussid. Äh, IFO instituut Saksamaal on öelnud, et sellel on positiivne mõju öö, äh, tööhõivele Saksamaal kuni seitsekümmend tuhat töökohta annab see juurde ja Ameerikas lausa üks kuni kolm miljonit. Te ütlesite, millised on miinused? jah, kõrgtehnoloogilised ja innovaatilised tooted kindlasti arendatakse välja kogu maailmas ja nende järgi on nõudlus ka ilma TTIP-ita. nüüd põllumajandussektori puhul see äh, leping tähendab kindlasti tublisti suuremat konkurentsi ja peab olema selge, et siis kindlasti hakatakse taotlema rohkem veel äh, toetusi põllumajandusele ja see olgu selge. ja meie äh, minister Gabriel Lilt ma olen küsinud, et mis sakslastele rohkem meeldib, eh, kas USA steigid või Saksa steigid, eh, mis maitseb paremini ja Gabriel ütles, et USA oma vist on parem. Eh, ja mais on neil ka maitsvam. ja ma küsisin meie põllumeestel ja nemad ütlesid, et minister, teie peate äh, Eh, toetusi maksma põllumajandusele selleks, et me vähem siis eh, veiseid kasvataksime ja vähem maad hariksime. jah, siin võib öelda, et, et millised eh, bürokraatlikud tõkked ei ole lihtsalt kaotada, näiteks elektrotehnika vallas. USA-s Eh, ei ole võimalik eh, ilma sealse kontrollita turule tuua elektritooteid. meil on tühv ja ec märgis meie elektritarvetel peal aga neid ei ole eh, usas mitte mingisugune argument ega võrdsed nende standarditega nii et siin on tohutu suur oht TTIP-iga, nii et ühelt poolt jah, tunnustamine ja harmoneerimine standardite puhul on see mida on vaja ma võin väga palju tuua negatiivseid näiteid vahekohtumenetluse kohta selle arbitraaži kohta kui keegi siin parlamendis ütleb et see on kõik jama siis ma arvan et VKE-d leiavad et see on täiesti vale suhtumine ja äh, Saksamaal tõesti on jah Waterfalli kaks juhtumit praegu kohtus on terve rida veel näiteid tuua, selliseid kahtlast praktikat vahekohtu kohta Philip Morris Austraalias. ja kes siis peab selle ka kinni kõik maksma, Austraalia riik, jah, kui ta kaotab selle kohtuvaidluse jah, ma tahaksin väga lühidalt veel ühel teemal peatuda. jah, saadikud siin, te olete väga tähtsad ja üks tähtsamaid äriajalehti eh, kirjutab, et ma võin ainult hoiatada Euroopat, on selle pealkiri siin artiklis ja palun lugege see artikkel siit ajalehest läbi, sest siin on täitsa selgelt kirjas e. Euroopa e, e- Liidul on parimad omandikaitseseadused ja nüüd samas tahavad nad muuta neid norme. see oleks fataalne. Last not least. viimaseks, kuigi mitte kõige vähem tähtsamana, mitte kõige vähem tähtsana, siis härra Novak But <laughs> not least uh,, couple of questions. paar küsimust REACH-i ja SM- e ja VKE-de kohta. Uh, REACH ja mõju VKE-dele, üks lause. see ei ole hea, see olukord, ma mõtlen, ma pean silmas. me oleme ise uurinud oma riigis seda küsimust ning leidsime et, et umbes kuuskümmend protsenti VKE-dest tõenäoliselt peatavad tootmise, äritegevuse, mis iganes. kui tuleb REACH-i kolmas registreerimisperiood kolme aasta pärast Euroopas, tähendaks see kakskümmend üheksa tuhat väik-, VKE-d ning äh, kakskümmend kuus protsenti vastavalt, nii et see neid ohustab kindlasti. mis puudutab nüüd REACH-i ja TTIP-d, nii nagu küsiti, ma ei tea, see minu, minule teadaolevalt ei ole see ju Ameerika Ühendriigid, kes siin probleeme põhjustab, vaid Euroopa Liit ja Euroopa Liit ütleb, et REACH on, on asi, mis on paigas ja selle üle läbi enam ei räägita. punkt. et REACH on nagu piibel ja me ei taha uuesti seda Pandora laegast avada. veel üks näide Richiga seoses. ehk mäletate, et oli üks komisjoni aruanne Richi kohta umbes kolm aastat tagasi. Richi mõju hinnang. kuidas on nüüd läbipaistvuse ja avalikkuse infoga REACH-i kohta ja see on olemas, aga kas on sellest võitnud konkurentsivõime, ei ole. üks näide siis sellest, kuidas REACH-iga toimida. tahaksin lõpetada niisuguse toetusega TTIP-le, mida on soovitud kuulda, mina, Tšehhi kodanik, Vladislav Novak, Euroopa kodanik ütleksin, et TTIP on ainulaadne ehk viimane võimalus Euroopa õigele rajale juhtida ning äh, vältida meie konkurentsivõime täielikku sumbumist, taastada majanduskasv ning äh, tekitada uusi töökohti. tehkem seda, aitäh! ning nüüd saab sõna komisjon. ja mitte rohkem kui kaks pool minutit. komisjoni esindaja. Thank you very much. Uh, aitäh. ning oleme kuulnud päris palju huvitavaid seisukohti, paar kommentaari meie poolt, kõigepealt energiaga seoses. kuulsime, et energia poolelt et Euroopa Liidu energiajulgeolek puudutab pigem juurdepääsu ressurssidele ja seda käsitletakse TTIP-s ja ning TTIP et TTIP ei lahenda meie energiajulgeoleku küsimusi. loomulikult TTIP ei kavatse, TTIP-s ei kavatsetagi lahendada kõiki Euroopa Liidu energiajulgeoleku küsimusi. sellest saab teha, sellest saab astuda ainult teatud sammu sinnapoole. Euroopa Liidu energiajulgeoleku küsimuste lahendamiseks põhjalikumalt on vaja terve rida muid meetmeid ning osa nendest meetmest kuulutatakse välja homme, kui komisjon tuleb välja oma Euroopa, oma Energialiidu paketiga, mida esitatakse, nii nagu mina tean, parlamendile homme. energia poolelt kuulsime ka, et üritades parandada oma juurdepääsu ressurssidele võib juhtuda, et asendame ühe sõltuvuse meie idanaabrist teise sõltuvusega Ameerika Ühendriikidest ja et peaksime pigem üritama oma majanduse sõltuvust süsinikust vähendada. ent need kaks asja ei välista üksteist. loomulikult peaksime üritama dekarboniseerida meie majandust ning see, see, sellele ongi Energialiidu pakett suunatud ent lisaks peaksime ka mitmekesistama fossiilkütuste kasutamist, sellepärast et äh, ettenähtavas tulevikus on fossiilkütused siiski paratamatu osa meie energiapildist ja me peame siin mitmekesistama ja TTIP saab meile siin, saab meid aidata siin. kuulsime ka, et hinnad on kõrgemad Aasias ning TTIP läb juurdepääs Ameerika Ühendriikide energiaturule ei aita tingimata meie majandusi. lubage, et ma lisan siin, et kaubanduskokkuleppe ambitsioon on ju raamistiku loomine, et ettevõtjad saaksid neid, seda raamistikku kasutada. nii et TTIP sätted on kasulikud meie ettevõtjatele, kui hinnad on piisavalt atraktiivsed. hinnad aga muutuvad kogu aeg, me nägime hiljuti, kuidas Aasias olid hinnad väga kõrged, aga see pilt on juba muutunud ning erinevus Aasia ja Euroopa Liidu hindade vahel on, on kiiresti vähenenud, mis võib muuta ekspordi Ameerika Ühendriikidest Euroopasse kiiresti atraktiivseks nii palju energiast. nüüd eh, kemikaalid, mida on palju puudutatud ka sõnavõttudes. lubage, ma selgitan komisjoni seisukohta. me oleme alati öelnud, et me ei taha seada küsimuse alla kaitsetaset, mis on paika pandud ja kokku lepitud läbi REACH-i. me toimetame neid läbirääkimisi lähtudes REACH-i regulatsioonist. läbirääkimiste eesmärgiks ei ole jõuda täieliku süsteemide ühitatavuseni, sest meie süsteemid on väga erinevad, vaid me üritame näha, kuidas neid süsteeme võrreldes on võimalik parandada koostööd meie regulatiivasutuste vahel, pädevate asutuste vahel. see on meie eesmärk REACH-iga seoses. palju räägiti ISDS-ist lubage, et ma kordan siin komisjoni seisukohta. kõigepealt meenutan kõigile, et praegu ei toimu sellel teemal läbirääkimisi TTIP kontekstis. uus lähenemine investeeringute kaitsele ja ISDS-i formuleering mis vastab Euroopa Liidu huvidele, vastavalt sellele, mida komisjon Euroopa Parlamendi ees rääkis, on loomulikult ETIP läbirääkimiste eesmärk. nagu teate, oleme läbi viinud äh, avaliku konsulteerimise ISTS-i küsimustes, oleme avaldanud selle konsulteerimise tulemused ning tulenevalt saadud vastustest, reaktsioonidest oleme määratlenud neli valdkonda, kus on vaja täiendavaid arenguid kõigepealt eh, on vaja tagada, et riigi õigus reguleerida saab kaitstud, eh, reguleerida arbitraaži kohtu liikmete määramine ning on vajalik tagada ka apellatsioonimehhanism. kõigepealt üritame nüüd siis läbi rääkida Euroopa Liidu liikmesriikidega, sidusrühmadega, loomulikult ka Euroopa Parlamendiga nendes valdkondades käsitleda investeeringute kaitse küsimust laiemalt ning selle pinnalt töötame välja oma konkreetsed ettepanekud TTIP läbirääkimisteks ja teeme seda veel enne suve. ning lõpetuseks, kuna tegemist on väga olulise teemaga, paar sõna VKE-de kohta. teame, et VKE-d on üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides mõnikord tundub meile, et nad äh, väga palju ekspordis ei osale, aga see nii ei ole tegelikult, meil on kaheksakümmend üks protsenti eksportijatest, eksportivatest ettevõtetest, kes Euroopa Liidust eks-, Euroopa Liidust ekspordivad, on VKE-d. see tähendab kuussada tuhat ettevõtet ning nende ekspordi maht on praktiliselt üks kolmandik kogu Euroopa Liidu ekspordist. nii et nad juba osalevad ekspordis. aga loomulikult me peaksime aitama neil veel rohkem eksportida, eriti üle Atlandi ookeani. ning seetõttu on meil väga hea meel kuulda, et te märkisite, et peaks olema eraldi peatükk VKE-de kohta, see on ka komisjoni poolt võetud praegu lähenemine, üritame kirjutada eraldi peatüki VKE-de kohta TTIP-sse sisse. see on esimest korda ajaloos, kui niisugune peatükk siis tuleb. me üritame siin nii-öelda eri, eri asjad kokku viia, sest äh, loomulikult VKE-d saavad kasutada kõiki lepingusätteid, aga läbi selle eraldi peatüki ja ja mehhanismi, mis selles peatükis äh, sätestatakse, saab neil tõenäoliselt olema lihtsam kasutada neid eri võimalusi, mis lepingust tulenevad, näiteks ütleme, kui meil õnnestub kokku leppida komisjonis, mis käsitleb VKE-de probleeme. ning väga oluline VKE-del on saada informatsiooni turutingimuste kohta ning läbirääkimistel kavatseme rõhuda sellele, et meie VKE-d ja loomulikult siis ka Ameerika Ühendriikide VKE-d pääseksid juurde infole turutingimuste kohta sihtturul ning esindame seda seisukohta kindlasti läbirääkimistel. vabandust, mul läks praegu kaheksa minutit, aga ma usun, et oluline oli meie seisukohad esitada ja et komisjon neist teadlik, teadlik oleks. aitäh, head kolleegid, aitäh esinejatele nende huvitavate sõnavõttude eest. arvestame neid ning mõtleme, ammutame nendest mõtteainet, valmistades ette resolutsiooni maikuuks TTIP osas. ning kui mm, lubate, siis arutelu lõpuks ütleksin, et et olgugi, et kõik küsimused vastust ei saanud, on see arutelu väga oluline meie komisjoni jaoks, sest energia äh, IKT, VKE-d, tööstuspoliitika ühtlustamine, standardid, tehniline ühtlustamine ja nii edasi, on küsimused, mis on üleval meie jaoks ning on väga olulised meie majandusele. peaksime arutama kõiki neid detailseid küsimusi, aga ka puudutama neid ideoloogilisi laiemaid küsimusi, sellepärast et meie kodanikul, kodanikele on need ideoloogilised küsimused tõenäoliselt väga olulised ja peaksime hakkama neile vastama ning vastavat arutelud algatama liikmesriikides. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et minu vaatenurgast peaks see lõpptekst arvestama Euroopa Parlamendi seisukohti, sellepärast et lõpuks toimub hääletus Euroopa Parlamendis kui Euroopa Parlamendi seisukohti ei arvestata, nõukogus ja komisjonis, siis võib kogu protsess läbi kukkuda, millest oleks väga kahju, sellepärast et lepingust võiks Euroopale olla palju kasu. nii et üritagem üksteist kuulata, seisukohti arvestada ning arvestada ka VKE-de ja ekspertide ning meie ühiskondade seisukohti ning meie ning lõpuks siis saame teha poliitilise otsuse, sest otsus tuleb poliitiline ning sellega on meie istung lõppenud.